bonjour. tere pärastlõunat. võttes arvesse, et meie esimeest ja aseesimeest ei ole kohal, paluti minul kui kõige vanemal komisjoni liikmel juhtida tänast kohtumist ja lähen üle inglise keelde, ütleb proua Lulling. kõigepealt päevakorra projekti vastuvõtmine, kas kellelgi on märkus selle päevakorra kohta? tundub, et mitte sellisel juhul on päevakord vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt, juhataja teadaanded. Euroopa konservatiivid on teinud ettepaneku seoses rahapoliitika tulevase dialoogiga ja Keskpanga kuulamisega tuleb märkida seda, et esmaspäeval, kaheksandal juunil toimuv majanduskomisjoni kohtumine algab kell neliteist kolmkümmend. selle pal-, see palve on esitatud sellepärast, et äh, Draghi saaks hiljem samal pärastlõunal Eurogrupi kohtumisel osaleda. me ei saa selle vastu mitte midagi teha, see on teadaanne, kuulsite ära, mis siin oli öelda. ja veel üks teadaanne puudutab turu kurvitarvitamise ähm, raportit. triloog toimus eelmise nädala neljapäeval kolmeteistkümnendal juunil eh, saavutati suur edasiminek ja poliitiline kokkulepe on põhimõtteliselt käeulatuses. sellega peab aga sellel nädalal nõustuma nõukogu ja lahendama mõned lahendamata küsimused. kõige, nende osas on vaja tehnilist lisatööd ja see töö jätkub, kas kellelgi on midagi öelda selle kohta? tundub, et mitte. ja võtame siis nüüd ette järgmise päevakorrapunkti kolmas punkt, Euroopa Keskpanga kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aruanne, meie raportööriks on härra Pitella. ja täna peaksime me siis selle raporti projekti läbi vaatama, härra Pitella istub saali keskosas, teil on sõna, proua, härra Pitella. Grazie, signora presidente, complimenti per la su-. suur tänu, proua esimees, mul on suurepärane su-, mul on väga hea meel näha, kui suurepäraselt te seda koosolekut siin juhite. kahe tuhande kaheteistkümnes aasta oli väga raske aasta ka Euroopa Keskpanga jaoks. me teame, et äh, Euroopa Liidu SKT langes null koma seitse protsenti ja töötute määr tõusis peaaegu kaheteistkümne protsendini. selles raskes olukorras reageerisid turud väga närviliselt ja osaliselt nõuti nõrgemate riikide, riigivõlakirjade eest kosmilisi intressimäärasid. keskpank reageeris hästi, reageeris paremini kui väga paljud valitsusjuhid ja riigipead juunikuus kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal otsustati intressimäärasid langetada selleks, et reaalmajandust paremini rahastada ja viima-, teine ka investeeringute määr, vabandust, LTRO määr, mis äh, maksti välja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta märtsikuus, äh, ei olnud piisav. valuutapoliitika tavalised äh, mehhanismid enam ei toiminud ning loodi OMT programm selleks, et äh, kokku osta riigi võlakirjasid. tegemist oli suure pöördega kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, sellepärast et turgudele ootusi oli võimalik jällegi täita ja turgusid rahustada, kuid sellest ei piisanud selleks, et kriisist äh, välja tulla. kriis võib puhkeda iga hetk uuesti. seda näitab äh, vaat ka äh, riigi võlakirjade määrade arengut äh, viimastel päevadel. me oleme praegusel hetkel tõesti kuristiku äärel. ma kardan, et äh, probleemiks on just nõrk äh, sisenõudlus, mis tuleneb kärpepoliitikast. kärpepoliitika on pime ideoloogiline samm ja selleks, et sellest olukorrast välja tulla, tuleb meil valuutapoliitilisel tasandil midagi ette võtta me peaksime uuesti läbi vaatama rahapoliitiliste otsetehingute programmi, OMT programmi, selleks, et äh, eelduseks ei oleks ESM-is osalemine, sest ESM-is osalemine nõuab riikidelt äh, Ehm, väga kitsast nendest eh, nõudmistest kinnipidamist. otse vastupidi, rahapoliitiline otsetehingute programm tuleb ESM-ist eraldada, see on poliitiliselt väga tähtis, eh, minu arvates kõige tähtsam samm. kriis euroalal ei ole võlakriis, vaid meil on probleemiks see, et eh, nõudlus on madal. meil on vaja nõrk ka sisenõudlust äh, parandada, me ei tohi seda ohtu seada, äh, sest muidu meil ei ole võimalik kriisist välja tulla. ja tingimused ähm, rahapoliitiliste otsetehingute programmi jaoks on sellised, mis vähendavad jällegi nõudlust, see jällegi äh, halvendab riikide, eriti avaliku sektori defitsiidi olukorda nii et OMT programm tuleb äh, kärpepoliitikast eraldada. praegusel äh, hetkel see programm äh, on sotsiaalselt läbi kukkunud. ei ole juhus see, et mitte ükski riik ei ole soovinud selles programmis osaleda. põhjus selleks on see, et et see on läbikukkunud programm, meil tuleb äh, tagada likviidsus ka reaalmajanduses, me pumpasime väga palju raha pankadesse, aga meil on vaja leida ka vahendeid reaalmajanduse jaoks. me on vaja väga madalaid deposiidimäärasid selleks, et ära hoida seda, et pangad oma rahad lihtsalt ei hoiustaks keskpangas, sest praegusel hetkel pangad saavad raha keskpangalt ja suunavad selle keskpanka tagasi. nii et äh, raha ei ole võimalik kasutada seal, kus on seda vaja, reaalmajanduses. Euroopa Keskpank peab äh, rohkem tähelepanu pöörama äh, nendele rasketele tingimustele, mis Euroopas valitsevad. tööpuudus, sotsiaalne rahulolematus, meil tuleb läbi murda tabudest ja kinni pidada lepingust. peale selle võiks mõelda ka selle peale, et Euroopa Keskpank ostaks kokku väärtpabereid, ähm, millel on tagatis äh, tagas. Need äh, ABS äh, tagatised on minu arvates jällegi uued seebimullid ja me peaksime vältima seda, et Euroopa Keskpank ostab kokku kahtlase väärtusega väärtpabereid Euroopa pangandussüsteem on ikka veel väga ebastabiilne ja see muudutab ka eurostabiilsust, me peaksime olema julgemad teel pangandusliidu poole. Euroopa Parlament ja meie komisjon kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal lõid aluse pangandussüsteemi ühtseks järelevalvemehhanismiks. Euroopa Keskpank teostab järelevalvet kõikide pankade üle Euroopa Liidus kui ta seda teeb, siis on tal väga suur võim, seega peab Euroopa Keskpank mõtlema oma vastutuse peale ja tagama ka läbipaistvuse. ühtse järelevalvemehhanismi juhised võetakse eh, kohe varsti vastu ja parlamendil on õigus järelevalvemehhanismi esimees ja aseesimees äh, ametisse nimetada, niimoodi on meil võimalik vältida huvide konflikti. praegusel hetkel peetakse läbirääkimisi institutsioonide vahelise lepingu üle Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga vahel Nende läbirääkimiste kaudu oleks võimalik ka järelevalve nõukogu protokollide avalikustamine kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Euroopa Keskpank tugevnes, kuid äh, meil on veelgi võimalusi keskpanka tugevdada. see tähendab ka seda, et Euroopa Kesk peab teadvustama oma suuremat vastutust ja hoolitsema läbipaistvuse eest. meie esindame Euroopa Parlamendis kodanikke ja kodanikel on õigus teada, kuidas nende tähtsate meetmetega käitutakse, see on väga tähtis tuleviku jaoks. suur tänu, härra raportöör kui lubate, siis äh, ma tuletan teile veel meelde, et tegemist on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aruandega Keskpanga tegevuse kohta. ehk teisisõnu, me ei peaks äh, siin rääkima praegu Pangandusliidust veel, sellele tuleb äh, raporteid lisa. aga nüüd siis variraportöörid proua Karl Pelts Rahvapartei nimel, teil on sõna, palun. suur tänu, proua esinaine kõigepealt äh, lubage mul tänada töö eest meie raportööri ning tahaksin ühtlasi rääkida natukene üldiselt sellest raportist. kõigepealt, kui me räägime Keskpangast siis äh, me peame sellele teemale lähenema ju ometigi Keskpanga enda perspektiivist. ja sellepärast me arvame, et on oluline kõigepealt äh, väga selgelt välja selgitada, mis on täna Keskpanga ülesanded keskpank äh, mängib ja täidab konkreetset rolli meie majanduses ning äh, nad koguvad äh, väga palju infot äh, näiteks tööhõive ja majanduskasvu kohta. aga ei ole mitte mingisugust justkui seost praegu kahe teema vahel. mis puudutab minu seisukohta, siis mulle meeldib selle raporti struktuur, minu meelest on äh, väga positiivne see, et äh, ta tegeleb institutsionaalsete küsimustega, puudutab ka pangandusliidu küsimusi. kui jutt on rahapoliitikast, äh, siis minu meelest on kõige olulisem see, et kui me oleme nõus sellega kõik, et intressimäärade alandamine on positiivne, tuleb see ka sellisena välja tuua selles raportis ja alles siis hakata rääkima rahapoliitika teistest aspektidest. mul on ka üks kõhklus, asi, mille osas ma ei ole sugugi veendunud äh, sellega seoses, kui nimelt siis see, kuidas suurendada keskpanga tegevust äh, VKE-de ja kodumajapidamiste osas, seda ei saa Keskpank teha otse, aga sellest me räägime variraportööride kohtumisel kindlasti veel. ma ei ole nõus äh, selle lähenemisega, mille raport on võtnud rahapoliitiliste otsetehingute osas, need on siis raporti punktid viis kuni kümme ning nendes osas ma kavatsen, nende punktide osas ma kavatsen kindlasti ähm, esitada ka muudatusettepanekuid. meie raport peab selgelt ütlema, et rahapoliitilised hoovad, mida keskpank seni on kasutanud, on aegunud või on viimase piirini aetud. ja see tähendab seda, et keskpank peaks nüüd hakkama otsima alternatiive, leidma uued vahendid oma tege-, töötegevuseks eh, oma mandaadi raames ma ei arva, et Euroopa Keskpanga põhikirja tuleks muuta eh, nende ülesannete osas tagada hinnastabiilsus ja eh, täistööhõivet. täistööhõive lähenemine on minu meelest niikuinii küsitav. ma olen nõus eh, sellega, et rahapoliitiliste otsuste üle tuleb otsustada demokraatlikult ning Euroopa Keskpanga sõltumatust ei tohi kasutada vabandusena läbipaistvuse puudumisele. nüüd äh, vahetuskursid. siin olen ma seisukohal, et äh, see on üsna oluline teema, kuivõrd vahetuskursid mõjutavad otseselt majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning äh, halvasti või valesti valitud vahetuskurss võib äh, majandust äh, negatiivselt mõjutada. pangandusliidust nüüd. ma olen sellega, et pangandusliit on vajalik. isegi kui ma pean seda suhteliselt delikaatseks teemaks kuid pangandusliidu alased arutelud peavad käima käsikäes äh, üldiste aruteludega äh, keskpanga tegevuse osas. minu meelest äh, on Euroopa Keskpanga aastaaruandes üks tõsine puudujääk enne selle aruande ülesehituses, äh, nimelt pean juba teist korda siis kordama ehk teist aastat järjest kordama seda, et Keskpanga aastaaruandes ei pöörata tähelepanu sugugi parlamendi poolt esitatud palvetele. keskpank eirab täiesti meie tööd oma struktuuri haldamises selle asemel, et me üksteist aitame, tundub praegu, et meie peamine eesmärk on teisele kaikaid kodaras loopida. nii et meie esitame oma raporti, teeme soovitusi Keskpangale, aga Keskpank lihtsalt eirab neid, nii et ähm, see on minu meelest kahetsusväärne. nii et kokkuleppeks, kui me räägime selle raporti struktuurist ja sisust, siis ma olen põhimõtteliselt sellega nõus, kuid nagu öeldud, esitan siis muudatusettepanekuid punktides viis kuni kümme. suur tänu proua Kalbelts. Nils Tovals peaks järgmisena sõna saama, aga teda ei ole saalis, mulle tundub. kas liberaalidest keegi võtab sõna tema asemel äkki? no kui ei, siis Roheliste fraktsioon härra Pesseni peaks sõna saama. aga kohal on ka härra Lamberts proua esinaine. ma eh, tegelikult asendan proua Jolid täna. Eh, ma saan aru, et teile ei meeldi see asi, aga üritan anda endast parimat ei kuule, mida ütleb proua esinaine. aga härra Lamberts on äh, nõus ja ütleb, et tegemist on soolise süvalaiendamisega ümberpööratult, aga igal juhul mina räägin siis äh, meie fraktsiooni nimel. suur tänu, härra Pitella, selle raporti eest, ma tahaksin paari sõnaga rääkida nendest punktidest, mille osas meie tahaksime ka panustada sellesse raportisse. millest äh, jutt kõigepealt? Euroopa Keskpank mõistagi on keskpank, kuid ei saa eirata tõsiasja, et me oleme talle andmas eh, lisaülesandeid, mis on seotud pangandusjärelevalve ja pangandusliiduga. ei saa eirata ka tõsiasja, et eh, praegu käivad üsna tulised eh, läbirääkimised kahe institutsiooni vahel, tagamaks selle, et keskpanga osa oleks piisavalt robustne demokraatlik kontroll tagatud järelevalveülesannete täitmise osas ei oleks mõistlik, kui me ei viitaks äh, oma äh, rapu, raportist äh, keskpanga aastaaruanne kohta sellele ja ma arvan, et tegelikult on võib-olla need punktid kõige olulisemad parlamendi jaoks ja kui me nendele selles selle raportis ei viita, siis see oleks viga. see oli esimene punkt. teiseks, Euroopa Keskpank on osa sellest väiksest asjast, mida me teinekord nimetame troikaks troika äh, mängib väga olulist rolli majanduspoliitika ellurakendamisel Euroopa Liidus, eriti nendes riikides, mida me nimetame programmiriikideks. keskpanga roll selles afääris on ka natukene kummaline sellepärast, et äh, loomulikult nende roll ka seal läheb kaugemale rahapoliitilistest ülesannetest ja alusleping ju näeb ette seda, et äh, keskpanga roll rahapoliitikas on võõrandamatu ja sõltumatu ja see peaks olema ka teiste ülesannete puhul nii, aga kui me vaatame troikat, siis me näeme, et keskpank tegelikult üsna palju ka panustab sellistes küsimustes, millel ei ole rahapoliitika üldse pistmist ja minu meelest tuleks ka sellele viidata meie raportis, sellele uuele rollile ja arvestades vasturääkivusi, millega me oleme maadelnud järgmistel vabandust, viimastel aegadel troika käitumise kohta, me kõik teame ju seda, et Kreeka võlga ei restruktureeritud kahe tuhande kümnendast aastast ja sellepärast äh, ongi äh, põhjuseks olnud äh, radikaalne olukorra halvenemine ka teistes piirkondades. nüüd kolmas punkt, mis puudutab rahapoliitilisi otsetehinguid ja seda OMT süsteemi, selles osas me oleme nõus sellega, mida ütleb oma raportis härra raportöör. tahaksime võib-olla lisada mõningaid elemente, mis puudutab äh, laiemalt rahapoliitilisi otsetehinguid äh, ja nende liikmesriikide olukorda, kes tahaksid äh, abiprogrammist nüüd väljuda. meile meeldiks ka võib-olla natukene rohkem rääkida sellisest olukorrast, mis on tekkinud Iirimaal ja et mida keskpank, millist rolli mängib. nüüd see hädaabi, likviidsusabi, see programm, selles osas Keskpank on teinud üsna palju edasiminekut äh, läbipaistvuse osas, kuid meile meeldiks minna veelgi kaugemale ja kohustada Keskpanka avalikustama ka äh, Ehm, selle, kui palju täpselt on antud äh, riikidele abi äh, sellest programmist äh, ja millise intressimääraga veel läbipaistvusest. meile meeldiks ka rohkem see, kui oleks natukene täpsem andmete, ehm, vabandust, info varaga tagatud väärtpaberite kohta. Ehm, need on siis väärtpaberid, mida tagavad kas institutsioonid või vähemalt tuuakse välja siis varade kategooriate kaupa need äh, väärtpaberid, see oleks vähim, mida nad saaksid teha. Äh, sellega seoses me saaksime mingisugust ülevaadet ka sellest tegevusest. ja ma tahaksin konkreetselt viibata ka neto äh, finantsvarade äh, kohta konkreetset viidet nende tehingute kohta, mis tehakse keskpanga ja äh, riiklike keskpankade vahel. me tahame aktiva kategooriate kaupa saada nimekirja ja sealhulgas ka siis riigi võlakirjade kaupa, äh, kus et kus siis äh, keskpank on andnud autoriseeringu säilitada need võlakirjad riigi keskpangas ja siis me tahaksime julgustada seda, et Keskpank keskenduks äh, reaalmajanduse ja VKE-de rahastamisele, vot nii palju siis meie poolt. Äh, ja kui te teate, kui Eval ei ole aega selle asjaga tegeleda, siis tegelen sellega hea meelega mina. suur tänu, härra Lamberts. ja nüüd annaksin sõna härra Eppingule konservatiivide seast, kes on variraportöör ECR fraktsioonis um,. Thank you, madam president. suur tänu, proua esimees. kõigepealt äh, suur tänu härra Pitellale selle raporti eelnõu, see läheb palju kaugemale kui see, millega minu fraktsioon saab äh, nõustuda. Äh, te olete küll oma raportis selge, aga see läheb väga kaugele. Te siin äh, kiidate pikaajalist refinantseerimisoperatsiooni ja ütlete, et ähm, OMT programmi puhul tuleks vähendada äh, tingimusi ja seda kõike teha selleks, et äh, OMT-d atraktiivsemaks muuta. kõik teie soovitused selleks, et kasutada hädaabiprogrammi selleks, et riike rahastada, see kõik läheb ühes suunas, härra raportöör raha trükkimine on sotsiaal, sotsialistlik lahendus kriisile. see tähendab seda, et valitsused trükivad raha selleks, et seda ise kasutada, selle asemel, et majandust äh, päästa ja see värske raha majanduslikult äh, mingit väärtust ei tooda, tegemist on odava rahaga ja majanduse struktuuri ei muudeta, nii nagu on seda näha. ja muide, sellel nädalal rahvusvaheline Arvelduste Pank äh, kritiseeris sellist lähenemist ja ütles, et tuleks äh, läbi viia struktuurimuudatusi ja lubage mul tsiteerida seda raportit. Äh, siin öeldakse, et on täiesti selge, et keskpangad ei saa teha kõike selleks, et äh, nad peavad tegema kõike selleks, et majandusi tugevamaks muuta ja siiamaani on olnud madal intressimäär ja mõõdukas poliitika, mistõttu erasektoril on olnud väga lihtne mitte oma kohustusi täita, valitsustel on olnud lihtne lahendusi leida ja ametivõimudel on olnud väga lihtne mitte läbi viia reforme, mida on vaja teha selleks, et majanduse struktuuri muuta. nii et üleüldiselt ma arvan, et me peaksime väga kriitilised olema ja kasutama selget talupojamõistust nii selle raporti kui ka arutelu puhul ja ma kavatsen teha terve reia muudatusettepanekuid, ma loodan, et meil on võimalik konstruktiivselt välja töötada töötada kompromissettepanekud. see ei ole väga lihtne, aga vaja on äh, jõupingutusi teha. nüüd rohkem variraportööre teistest fraktsioonidest siin ei ole, kuue ei ole öelnud, kes nende variraportöör oleks, nii et äh, annan sõna teistele sõnasoovijatele. esmalt kõigepealt äh, härra äh, Kokk, palun. aitäh kõigepealt äh, sooviks reageerida sellele, mida just ütles härra Epping. kas äh, ta kritiseeriks niimoodi ka Ing-, Suurbritannia keskpanka, kes äh, ka samuti harrastab kvantitatiivset leevendamist ja kes teeb kõike seda, mida teie kritiseerite? ja kellel õnnestub sa-, säilitada sellist kliimat, kus intressimäärad on madalad, nagu äh, ka Euroopa Keskpank äh, säilitab sellist kliima, kliimat, kus intressimäärad on madalad, nagu härra Epping ütles, ning äh, täidab täiel määral oma rolli. nii et tulen tagasi härra Pitella raporti juurde. erinevalt mõningast kriitikast, mida me siin kuulsime, paneb ta Äh, rõhu tõesti nendele küsimustele, mille me peame esitama Keskpangale ja me oleme alustanud nende küsimuste esitamist juba rahapoliitilise dialoogi raames. ja härra Pitellal on õigus, äh, kui ta rõhutab just äh, seda, et et puudu on demokraatiast, kui tegemist on rahapoliitiliste otsustega, näiteks riigivõlakirjade ostuprogrammiga seoses me kõik rõhutasime seda, et kesk pangal on väga palju Kreeka ja Portugali võlakirju ning igas äh, rahapoliitilise dialoogi raames me küsisime, et mida, et äh, et äh, ütles härra Bragi, et keskpank saab kasumit nendelt võlakirjadelt, nii et see on asi, millele me rõh paneme rõhku. ning teine asi, mida me rõhutame, on see, et kui keskpank erapangandussüsteemi raha süstib äh, ja kui ta laiendab oma äh, kriteeriume nendele väärtpaberitele, mida ta, äh, mida ta aktsepteerib tagatisena, siis tegemist on sellega, et ta võimaldab pankadel jätkata spekuleerimist ja meie küsime, et millised on sellise poliitika tagajärjed. ning mõned äh, rääkis, kolleegid rääkisid ka vahetuskursi poliitikast, äh, mis kannatab selle all, et äh, täielikult puudub Euroopa tasandil arutelu ja tegelikult see, mis toimub, on see, et et kasu-, kaitstakse mõningate riikide vahetuskursse, mõned riigid on äh, huvitatud sellest, et euro oleks dollari suhtes tugev, kuna nende äh, äh, kuna nad ei suuda oma kaubandus Äh, bilanssi tasakaalustada, äh, kuna nende, äh, nende hinnakonkurentsis nad püsida ei suuda, aga nad soovivad vähemalt oma hoiustajate hoiuseid kaitsta. teistel riikidel oleks vaja ka seda, et euro oleks nõrgem ja tegelikult arutelu ei toimu. normaalne on see, et Euroopa Keskpank sellega ei tegele, see ei ole tema pädevuses, aga sellist dialoog peaks toimuma ECOFIN-i tasandil, seal otsustatakse Äh, küsimused, mis puudutavad vahetuskursse ning äh, ECOFIN peaks äh, keskpangalt, kellel on vastavad vahendid olemas, ähm, taotlema seda, et Keskpank ajaks vastavat vahetuskursi poliitikat, nii et me peaksime nende küsimustega tegelema. aitäh. ja ma tahaks küsida, et kui me oleme sõltumatud, siis ilm, ei ole me selle tõttu ilmtingimata demokraatia vastased. ja nüüd ma annan sõna härra Werner Langenile. aitäh. ma kuulasin kolleeg Pitella e, tutvustust, tema raporti eelnõu sisaldab väga palju õigeid aspekte, mida me saame kõik toetada, aga seal on ka asju, mida me ei saa, äh, millega me ei saa nõustuda. tegemist on konfliktiga, mida me peame juba siin aastaid ja mis lihtsalt dokumenteerivad seda konflikti. näiteks punkt kümme äh, peab vajalikuks äh, äh, peab vajalikuks läbi vaadata aluslepingud ja Euroopa Keskpanga põhikiri, et tekitada hinnastabiilsus ja täielik tööhõive võrdsetel alustel euroala rahapoliitika kahe eesmärgina. Ehm, tegemist on siin, siin põhimõttelise küsimusega, et milline rahapoliitika on tulevikus õige. meil on aastatepikkused arutelud selle kohta juba enne euro kasutusele võtmist ja vaja on põhimõttelist äh, lepingute muutmist, mitte lihtsalt äh, mingeid ettepanekuid, mida võib kuskil teha, sellega saab teha, tegeleda ainult äh, konvent, mille kokkukutsumist ka muudes mm, kohtades on äh, nõutud. ja siin selline möödaminnes tehtud märkus, see ei ole minu meelest mõistlik, Euroopa Parlament peaks järgima kehtivaid seadusi ja õigusnorme. ning punkt kaksteist 12 kutsub äh, Keskpanka üles äh, tegelema Äh, pöörama suuremat tähelepanu pärssivale mõjule, mida liikmesriikide valitsuste majandusabiprogrammi raames viideldud kokkuhoiupoliitika on avaldanud SKP-le, tööhõivele ja sotsiaalsele heaolule. Euroopa Keskpank ei tegele ju äh, kokkuhoiupoliitikaga, vaid liikmesriigid on sellega tegelenud. Euroopa Keskpank ei ole selle eest vastutav, ta ei saa seda äh, ka kuidagi ära kaotada, saab lihtsalt ajutiselt abi anda ning kui ma vaatan nüüd rahvusvaheliste äh, rahvusvahelise arvelduste panga äh, aastaaruannet. Äh, tegemist on äh, organisatsiooniga, kes ühendab üheksakümmet keskpanka üle kogu maailma ja kui need nõuavad kui nemad räägivad sellest, et et öö, odav raha öö, ei ei ole väga kasulik ja härra Pitella ütleb, et et et odav raha tekitab konkurentsimoonutusi finantsturgudel, siis ameeriklaste Fed on juba alustanud äh, kursimuutust, see spekulantidele ei meeldi, aga kindlasti ei ole see vale, meil on äh, üheksa koma üheksa miljardit äh, riigivõlgu ja meie skp ja võlasuhe on selline, et Euroopa Keskpank ei saa kuidagi olla selle eest vastutav. ning juhataja juba viitas sellele, et pangandusliit ei ole veel realiseerunud ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, aruandes me ei saa sellega tegeleda, sellepärast et äh, alles tehti põhimõttelisi otsuseid. aga kui mõelda tulevikule, siis äh, on õige see, et, et tuleb avaldada arvamust ja härra Pitella äh, ütles, et äh, pangandusjärelevalve äh, peaks hõlmama kõiki panku, aga äh, tegelikult hakkab pangandusjärelevalve hõlmama ainult panku, mille bilansimaht on rohkem kui kolmkümmend miljonit eurot. ning tegelikult on väga palju kõhklusi ka selles suhtes, kas anda, kas on võimalik anda pangandusjärelevalve täielikult ühtsele pangandusjärelevalvesüsteemile. Saksamaal saab äh, viimase sõna öelda konstitutsioonikohus ning äh, ning Keskpank on öelnud, et äh, tahetakse loobuda sellest äh, lõputust raha süstimisest ning see massiivne odava raha kasutusse andmine on pigem õõnestanud meie eesmärkide saavutamist. kriisiriikide pangad on saanud üheprotsendise intressimääraga eh, keskpangalt raha ning hoidsid kuue protsendi see intressimääraga eh, riigi võlakirju, nii et eh, need, leiame, et võlakirjade ja odava raha vahel on pigem suurenenud nii et äh, me peame olema piisavalt jõulised, et me siin komisjonis äh, tooksime välja ka kriitilised punktid äh, ja, ja ei tegeleks sellega üksnes rahapoliitilise dialoogi raames. aitäh. aitäh, rohkem sõnasoovijaid ei ole, kas keegi veel sooviks sõna saada? kui rohkem keegi sõna ei taha, siis ma annan nüüd uuesti sõna raportöörile, teil on sõna, härra Pitella aitäh. ma tänan kolleege äh, märkuste eest, toetavate märkuste, aga ka kriitiliste märkuste eest ja ka nende vaieldavate küsimuste eest, mida nad esitasid. ma soovin valida tasakaalustatud lähenemist. kuidas me saame anda keskpangast otse raha VKE-dele ja majapidamistele, see on väga oluline küsimus, mida tuleks äh, tõhusamalt käsitleda. ma ei lisanud siia vahetuskursi äh, poliitikat puudutavat äh, peatükki, mida, ma lisasin vahetuskursi poliitika peatüki ja ma olen valmis äh, Äh, leppima kokku kohtumise variraportööridega. Äh, Euroopa Keskpank äh, on muutunud äärmiselt oluliseks institutsiooniliseks mõjuriks ning oluline on, et parlament oleks selles küsimuses ühel arvamusel. nii et nagu öeldud, ma olen täiesti valmis võtma arvesse kõiki märkusi, mida mulle edastatakse ja kui teil on äh, märkusi ja mida te soovite esitada juba enne, siis palun tehke seda. E, juhataja, täna oli esimene arutelu, siis äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes juuli ning neid muudatusettepanekuid äh, arutatakse kahekümne kolmandal septembril, hääletus majanduskomisjonis toimub neljandal või viiendal novembril ja täiskogule ähm, läheb see võib-olla siis detsembris, ei ole veel kindel. kas te olete nõus selle ajakavaga, nii et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on siis äh, kümnendal juulil ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, tegemist äh, on härra Burkharti raportiga, mis äh, Burkhard Paltsi raportiga, mis puudutab euro kasutuselevõttu Lätis. me kõigepealt äh, tegeleme muudatusettepanekutega ja siis hakkame hääletama. Teil on sõna, härra raportöör. aitäh, ma tahaksin kõigepealt tänada äh, esitatud muudatusettepanekute eest. kokku esitati kakskümmend kaks muudatusettepanekut ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli väga lühike, ainult kakskümmend neli tundi, aga mõned kolleegid siiski esitasid äh, muudatusettepanekuid. ning seetõttu ma tahaksin viita veel, viidata veel kord sellele, et äh, väga lühi-, tiheda ajakava tõttu me ei leidnud teist võimalust, eh, kui et me peame täna ainult arutama muudatusettepanekuid ja kohe pärast ka hääletama. ja te teate, et me lisasime vastava märkuse selle tiheda ajakava kohta ka, mm, ka meie oma raportisse aga mind rõõmutas, rõõmustas väga see, et kõik äh, muudatusettepanekud olid väga asjakohased äh, ja, ja olid äh, siiski rohkem või vähem positiivselt meelestatud Läti Lätis euro kasutuselevõtu suhtes, nii et ma tahan tänada variraportööre väga konstruktiivse dialoogi eest viimastel nädalatel ning pärast konsultatsioone variraportööridega otsustasime, et mõned muudatusettepanekud saame me kokku võtta, kuna need meie arvates läksid samas suunas, meil ei olnud sellega suuremaid raskusi ja ma arvan, et kokkuvõttes jõudsime heale ja positiivsele tulemusele, suutsime kokku leppida seitsmes kompromissis. on mõningad kohandused, mis me võtsime siis äh, Äh, muudatusettepanekutest ja mis äh, panime kokku siis kompromissidesse A, B ja F, kompromissid C ja D äh, laiendavad raportit mõningate aspektide võrra ja nagu eelmise nädala arutelus sooviti ja nagu ka muudatusettepanekutes sooviti, on meil see energiasõltuvuse punkt lisatud ja ka hinnastabiilsuse punkt lisatud, see, need, need on siis kompromissis D. ning me otsustasime, et me teisi teemasid selles raportis ei käsitle tegemist on üksnes raportiga, mis käsitle-, raportiga, mis käsitleb üksnes euro kasutuselevõttu Lätis ja ma arvan, et äh, ei ole asjakohane siin teisi teemasid tõstatada. ning äh, neljapäeval variraportööridega kohtumisel me äh, leppisime kokku, et me jätame välja mõningad märkused komisjoni aadressil, sest me arvame, et need ei peaks olema selles raportis. näiteks ka kaks aastat tagasi Eesti puhul oleks olnud asjakohane selliseid märkusi teha, aga see ei tähenda, et ma ei toetaks sellist lähenemist, nagu juba äh, arutelus äh, öeldud, olen ma arvamusel, et konvergentsi kriteeriumid äh, tuleks läbi vaadata ja läbi, uuesti läbi töötada, aga sellise nõudmise esitamiseks tuleks leida sobiv raamistik ning ma tervitaks väga seda, kui siin komisjonis äh, tegeletaks kunagi selle mõttega. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et me üritasime säilitada positiivset hoiakut selles raportis ja ma arvan, et see meil ka õnnestus. muudatusettepanekute läbivaatamine kinnitas minu arvamust, et Läti äh, liitumist Eurotsooniga tuleks tervitada, aitäh! aitäh raportöörile ja nüüd annan sõna variraportööridele. sotsiaaldemokraatide nimel härra Kutas, palun! Thank you, thank you, madam chair. Äh, suur tänu, suur tänu, proua esinaine. meie fraktsiooni nimel tahaksin ma samuti öelda, et äh, hääletusnimekirjaga meil probleeme ei ole ja nii nagu ma juba eelmine kord ütlesin, äh, me kavatseme hääletada mm, kindlasti Läti euroalaga liitumise poolt. mul on väga hea meel, et härra raportöör leidis ka lahenduse nende nii-öelda poliitiliste küsimuste jaoks Neid puudutas ka meie muudatusettepanek, nimelt siis lähenemiskriteeriumite muutmine ja pangandusliiduga seonduv ja Euroopa Äh, rahaliiduga seonduv äh, ju on olukorda mõjutanud, samm on aga õiges suunas astutud, praegu siin raportis ei peaks nendest asjadest rääkima ja ei ole aeg äh, õige ka selleks, et sellest praegu siin rääkida. aga igal juhul me toetame nende küsimuste lahendamiseks algatusraporti koostamist, me peame neid olulisem, oluliseks ja kompromisse ja neid algatusi me siis toetaksime. aga lõpetuseks tahaksin tänada kõiki neid saadikuid, kes on leidnud aega muudatusettepanekute esitamiseks ja nagu öeldud, meie siis toetame Läti liitumist euroalaga. suur tänu! suur tänu teile! liberaalide variraportöör on härra Wolf Klints, teda ei ole saalis, aga kas keegi võtab sõna tema asemel, tundub, et mitte järgmine on härra Bessee Roheliste fraktsioonist variraportöör ja teil on sõna. suur tänu, proua esinaine. ma teen väga lühidalt. härra Palts, me oleme väga rahul äh, selle avatusega, mida te üles näitasite selle raporti koostamisel, nii et poliitilisi probleeme meil kindlasti ei ole selle raportiga. ei kuule kahjuks, mida öeldakse saalist härra Pesse jätkab. härra Palts, teie olete samamoodi veendunud nagu meie sotsialistist kolleeg, et äh, lähenemiskriteeriumid tuleb üle vaadata, arvestades muutuvat olukorda ja selles osas me oleme esitanud muudatusettepaneku Te olete võtnud endale kohustuseks sellest asjast siin komisjonist rohkem rääkida, algatusraport on võimalik selles küsimuses. ja ma arvan, et tõesti see oleks see koht, kus sellest asjast võiks rääkida. ja arvestades seda, et äh, sellest nüüd jutt on, võtame me tagasi oma muudatusettepaneku number kaheksa ja ka muudatusettepaneku number üheksa, mis puudutasid sama asja, aga sellegipoolest jääksime me muudatusettepaneku kaheksateist juurde, kõneleja ütleb, et tal pole prille kaasas ja loodab, et see on kaheksateist. muudatusettepanek kaheksateist puudutab eelarverežiimi ettevõtetega seoses ja et millised võivad olla kõhklused selles küsimuses. Te ei taha, et see tuleks selles kaadris praegu esile. kuid meie meie seisukoht oleks siiski see, et meile meeldiks, kui äh, see pandaks kirja ja et see mõõde oleks ka parlamendi seisukohas sees. nii palju siis meie poolt äh, ja kõik see jutt äh, tegelikult viitas sellele, et me kavatseme teie raporti poolt hääletada, härra Palts. suur tänu mis te ütlesite üheksanda muudatusettepaneku kohta täpsemalt? härra Pesse, jaa, ütlesin. me võtame selle tagasi. võtame tagasi kaheksanda ja üheksanda. suur tänu, ütleb proua esinaine, kuid mikrofon. järgmisena saab sõna äh, konservatiivide nimel härra Streitsak äh, härra Siile asemel. härra Streitsak, palun. suur tänu proua esinaine. ECR fraktsiooni variraportöör selle raporti puhul on härra Siile, aga härra Siile äh, ei saa kahjuks tänasel kohtumisel osaleda. ma ei kavatse täna siin äh, rääkida peast, vaid loen ette härra Siile seisukoha ja ärge unustage, et see on härra Siile seisukoht, mitte minu seisukoht ECR-i variraportöör härra Siile tahab veel kord tänada härra Paltsi ilusas tasakaalus ja olulise raporti eest. see raport on eriti tähtis sellepärast, et ühelt poolt ta näitab seda, et Euroopa Parlament toetab Läti püüdlusi euroalaga liitumisel ja usaldab Läti valitsust selles osas, et selle, tema jõupingutusi on tunnustatud ja neid tuleks äh, ka autasustada. aga parlament äh, ütleb selgelt välja, et äh, tööd on ka veel teha, eriti mis puudutab vaesuse vähendamist ja õigluse, võrdsuse tõstmist, energiaprobleemid ja mitmekesistumine samuti on problemaatiline ning äh, rahva teadvustamine euroalaga liitumisest äh, on oluline ja lahendada tuleb ka ähm, äh, see probleem, et väga suur osa hoiustest Läti pankadest on mitteresidentide hoiused ja selles osas tuleb tööd hakata tegema kohe ja seda kõike ütleb härra Siile. suur tänu. mikrofon, palun rohkem sõnasoovijaid ei ole. kas keegi tahaks veel sõna? härra Kaarins, teil on sõna, palun. Thank you very much, I will try to be brief. suur tänu, proua esinaine, teen lühidalt võtaksin sõna nende seitsme kompromissmuudatusettepaneku osas, mille esitas raportöör. Need on minu meelest ilusti läbimõeldud ning võtavad äh, arvesse erinevate muudatusettepaneku vaimu ja teinekord isegi sõnasõnaliselt on üle võtnud selle, nii et äh, suur tänu. härra Palts, kas te tahate veel sõna võtta? Äh, nicht... suur tänu, proua esimees, ma arvan, et mul ei ole siin vaja midagi enam lisada. see arutelu rääkis iseenda eest, ma arvan, et me oleme üheskoos äh, selle raporti ühel nõul välja töötanud ja ma teeksin meie komisjonile ettepaneku, et hiljem hääletusel hääletada Läti euroalaga liitumise poolt, nii et see oleks minu poolt kõik, suur tänu! suur tänu, te olete tõesti õnnelik, härra raportöör, kõik on mõistlikud siin, see pole mitte alati nii. aga kuna asjad seekord on nii, saame me äkki minna kohe hääletuse juurde ja ma tahaksin, et minu fraktsioon mulle ka hääletusnimekirja edastaks, et ma teaks, mida mina tegema pean pa. päevakorras on siiski veel üks punkt enne äh, hääletust Euroopa Liidu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta üldeelarve nii et te võite veel muudatusettepanekuid lugeda, kui te seda veel teinud ei ole. ja meie praeguse päevakorrapunkti raportööriks on härra Kiigolt ja teil on sõna, härra Kiigolt. It seems uh, that uh... tundub, et uh, keegi ei olnud selle vastu, et minna kohe hääletuse juurde. äkki ei olegi vaja seda arutelu pidada? Ah, see oli nüüd naljaga pooleks öeldud. kõigepealt töö eelarve kallal on väga raske, kui ei ole eelarve eelnõud, mis on praegune irooniline olukord. nii et äh, ma eelistaksin äh, töötada eelarve kallal, mis põhineb numbritel, kuid äh, rap-, mulle öeldi sekretäriaadist, et ma pean oma raporti nagunii Äh, koostama, nii et ma panin paika mõned põhimõttelised, mis äh, on sarnased nendega, mis me oleme varem vastu võtnud ja need põhinevad äh, komisjoni eelarvesuunistel. ma ei hakka neid kõiki siin kordama, kuid tahaksin välja tuua ühe murettekitava küsimuse me oleme väga palju lisaülesandeid järelevalveasutustele ette näinud ja te teate, see on meie eelarve kõige tähtsamaks osaks äh, või selle eelarve osa osaks, mille eest meie vastutame mulle valmistab muret see, et äh, kuna järelevalveasutuste ülesanded suurenevad, siis äh, nendele ei kehti kärpemeede. see on irooniline, sest äh, kui me oleme siiamaani hääletanud äh, selle poolt ja üks-ühele neid rakendatakse, ükskõik kas tegemist on äh, esmaga või ähm, pangandusjärelevalveasutusega või ka Burkhard Paltsi raportöör Solventsus kahe üle, siis me järgisime sedasama põhimõtet, me teame, kui raske see ülesanne on, kui keeruline see on, kuid samal ajal tundub, et äh, valmidus ähm, eelarvet suurendada on äh, piiratud ja on täiesti ilmselge, et eelistatakse vähemalt nõukogus äh, võlgade väärtuse vähendamist. nii et me ei saa nüüd järelevalveasutustele üha suuremat vastutust panna ja siis hiljem öelda, et me ei äh, võimalda neil piisavalt personali värvata. ma olen näinud, milline olukord on Londonis kui minna pangandusjärelevalveasutuse kontoritesse, siis on näha, et seal on palju noori entusiastlikke inimesi ja see kõik on väga tore, aga on täiesti selge, et äh, nende palgad äh, ei ole konkurentsivõimelised ja ka EIOPA puhul on meil sarnane olukord, äh, sest ühine pangandusjärelevalve mehhanism on konkurendiks. nii et tegemist on ka küsimusega, et kas nende palgad on konkurentsivõimelised selleks, et äh, rahvusvaheliste järelevalvemehhanismidega või ka erasektoriga konkureerida. nii et meie üheks suuremaks huviks peaks olema see, et me, et me finantsregulatsioone välja ei töötaks äh, Euroopa Liidu tasandil, aga samal ajal meil ei ole piisavalt vahendeid selleks, et äh, jätkumeetmetega tegeleda. see on olnud selle komisjoni pikaajaliseks seisukohaks ja ma arvan, et me peaksime selle juurde jääma. ma tahan kuulda teie arvamust, näha teie muudatusettepanekuid ja siis me võiksime alustada arutelu selleks, et välja töötada tasakaalus raport järgmise eelarve kohta proua esimees, mul oleks väga hea meel, kui te annaksite sõna ka komisjonile, ma tahaks teada, millal me saame täpsed numbrid ja tahaksin teada ka saada, mis on komisjoni arvamus. kas nad on nõus äh, Eurostati ja kolme järelevalvemeetme asutuse nõuetega või nad on äh, jäänud komisjoni kärbitud äh, versiooni juurde? aitäh, kas te soovite, et ma annaks komisjonile sõna enne variraportööre, siiski pärast? nii et äh, esimesena sa saab sõna Rahvaparteist äh, härra Ferber esi-, variraportöörina. aitäh, lugupeetud kolleegid. ma arvan, et me peame asju vaatama kainelt. meil on äh, Euroopa Komisjonis tohutu äh, mehhanism, meil on, ma ei tea, kakskümmend viis või rohkem agentuuri ja kõik võitlevad oma agentuuride eest, et need oleksid veelgi olulisemad ja veelgi suuremad ja praegu me oleme üles ehitamas midagi, mis meie arvates on tõesti väga vajalik ja see ei tee asju lihtsamaks. eriti aegadel, kus me järgneva seitsme aasta jaoks äh, saame äh, tõenäoliselt ikka eriti ei saa rohkem raha, kui meil viimasel seitsmel aastal olnud on. asjad ei lähe sellest lihtsamaks ja me peaksime keht-, keskenduma neile asjadele, mis on tõesti vajalikud ja olema nõus teistes äh, valdkondades kärbetega, selleks on olemas võimalused, kui me vaatame äh, ainult äh, majandus- ja rahanduskomisjoni pädevust, mis puudutab ainult mõningaid eelarveridu ja ma küsin, et äh, kas meie ülesandeks on tõesti see, et me peaksime rahaliselt toetama neid, kes kogu aeg äh, meie vastu töötavad, mina igal juhul ei ole selleks valitud. mina ei ole valitud selleks, et neile rohkem raha anda, nii et need on asjad, mille, mille üle me peaksime rahulikult järele mõtlema. ja mis puudutab agentuure siis ma toetaks seda, mida raportöör ütles. seal ei ole tegemist võistlusega, et milline agentuur on kõige ilusam ja kõige suurem, vaid oluline on see, et kas see, mida me poliitiliselt soovisime saavutada, ka tegelikkuseks äh, äh, toimima hakkab ja et neil oleks piisavalt personali. Need on siis äh, need vähesed märkused, mis mul olid. aitäh ja järgmine on sotsiaaldemokraatide varireportöör härra Nkokk. aitäh, lugupeetud kolleegid. tõepoolest äh, väga raske on tööd alustada. Äh, mis puudutab siis majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust äh, eelarve kohta, kui ei ole finantsperspektiivi kohta kokkulepet aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja me siis täna arutame seda. aga meie kolleegid ei suuda enne septembrit äh, ametlikku arvamust avaldada, me peame võtma arvesse erakordselt tundlikku poliitilist äh, äh, konteksti, mis selle teema osas ja ja parlamendi hääletust. nii et ma ei taha siin nüüd midagi ennetada, neid sündmusi, mis järgnevatel kuudel toimuma hakkavad ja seda arvesse võttes äh, arvamuse projekti äh, punktis kaks äh, kasutatud sõnastus on minu meelest problemaatiline, sellepärast et lähtutakse sellest, et eelarve väheneb. me võiksime äh, nõuda rohkem ähm, punktis üks äh, antitsüklilist eelarvet ning äh, komisjon ei ole oma kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvet veel vastu võtnud. me saame selle teksti selle nädala jooksul ja mina sooviksin oodata ära vähemalt selle, kuni me oleme komisjoni eelnõud näinud, enne kui me saame sotsiaaldemokraatide nimel midagi öelda. sest äh, praegu me peaksime ju tegelema sellega, et me saame komisjoni eelnõud äh, aru, äh, arutada ning mis puudutab komisjoni, härra Kiigoldi äh, prioriteete, pangandusjärelevalve, Eurostat, investeerimispank, see on intelligentne lähenemine selleks, et probleemidest mööda hiilida Äh, raportööri ettepanekud on väga huvitud, huvitavad, aga teised programmid äh, võiksid ka mainimist leida, ma mõtlen näiteks fiskaali, fiskaalise programmile ja lõpetuseks ma ei arva, et me oleme võimelised äh, majanduskomisjonis head kokkulepet leidma praegu ja tegelikult mm, teen ma omapoolseid ettepanekuid selleks, et äh, parandada äh, raportööri ettepanekut. aitäh ja järgmisena saab ALDE nimel sõna härra Toorvalts, aga ma ei näe, et ta siin oleks. kas äh, ALDE-st soovib keegi tema asemel sõna võtta? ilmselt ei soovi ja ECR fraktsioon, härra Ziile saaks sõna, aga teda ka ei ole kohal. kas keegi ECR fraktsioonist soovib raporti projekti kommenteerida ei soovi, nii et Kuue äh, ei ole variraportööri nimetanud. kas äh, on mõni teine kolleeg, kes sõna sooviks? härra Lamberts? ei soovi, palun vabandust. kui keegi rohkem? härra Lamberts, ma võin rääkida nii Kuue kui ECR-i nimel. kui ma tahtsin öelda, et kui rohkem kolleege ei ole, nad oleksid täna sõna saanud. nii et härra Kiigolt kahjuks ei ole siin komisjoni esindajat, kes saaks sõna võtta. nii et ähm, äh, järelikult äh, vastavad nad teile kirjalikult, nii et teil on nüüd sõna raportöörina äh, jah, kui nad äh, kohal ei ole, siis nad ei saa midagi öelda, et see on täiesti loogiline. muus osas ma arvan, et äh, kui ma õigesti aru sain, siis äh, kuu lõpuks me peaksime saama need arvud, see aeg tuleb üsna varsti kätte, nii et ma loodan, et me ikka saame need arvud tõesti. mind, ma huvi-, ootan huviga kolleegide Äh, muudatusettepanekuid, siis me saame võib-olla ka teada, et kuidas me neid rahastame, kes meie vastu on, aga minu jaoks on nüüd oluline see, et kas me EFRAK-it rahastame sellises mahus nagu seni või mitte, see on ju suurim toetus, mida me anname. Äh, seda me võiksime käsitleda hoopis eraldi menetluse raames, nimelt härra Stolojani raporti raames ja nüüd vastuseks härra Lian Kokile. minu teist minu raporti teist punkti ei tule mõista nii, et seal peaks olema eh, Euroopa Liidu eelarve suurus, vaid seal on lihtsalt öeldud, et alati, kui tegeldakse eelarvepoliitikatega, tuleks mõelda ka tõhususe suurendamisele ja kokkuhoiule, see lihtsalt käib sinna juurde, sellega kokku ja ja ma lihtsalt ütlen, et et me ei tohiks ohustada investeeringuid tulevikku ma mäletan, et äh, sa tegid sellise märkuse ka eelmise arutelu puhul, nii et ma arvasin, et äh, see on sinu arvamusega täiesti kooskõlas, ma isegi loobusin äh, loobusin põllumajanduseelarve kritiseerimisest, ehkki sinu argumentatsioon oli tollal juba üsnagi kahtlane. ma olen põhimõtteliselt nõus mõtlema järele investeeringute üle ja näiteks need rahad, mis puudutavad äh, avalikus äh, suhteid, äh, ka see, mis puudutab eurot, võib-olla ei peaks olema nii ülemääraselt suur. minu meelest on tegemist ühe valdkonnaga, kus oleks võimalik raha kokku hoida, ähm, raha kokku hoida eelarves selleks, et rahastada investeeringuid tulevikku, aga enamus nendest ähm, valdkondadest ei ole meie pädevuses, vaid nende asjadega tegelevad hoopis teised. aitäh! aitäh ja nüüd ajakava. tegemist oli esimese arvamuste vahetusega, muudatusettepanekute esimene, esitamistähtaeg on kaheksateistkümnes juuli ja neid muudatusettepanekuid arutatakse viiendal septembril ja sõltuvalt komis-, eelarvekomisjoni tööst peame me ka hääletama viiendal septembril Ah, härra Koses ähm,. me ei tea, millised summad on, nagu kolleeg juba ütles ja komisjon ei ka ei ole siin, millest on tõesti väga kahju. proua Lüling, seda me näeme, eks me siis äh, Pole üldse mingit mõtet äh, siin äh, äh mingit äh, ajakava paika panna, kui me pea, lõpuks peame muudatusettepaneku, äh, kui me lõpuks peame tähtaegu edasi lükkama, et me oot, peame ära ootama, kuni me need numbrid saame, ei ole mingit mõtet siin enne ära teha mingisuguseid äh, kärpeid, kui meil ei ole üldse mingeid andmeid. proua Lulling, teil on õigus, härra Kozes, aga äh, komisjoni äh, Äh, sekretäriaat soovib äh, ju siiski mingeid prognoose teha, see on lihtsalt äh, mingi indikatiivne kuupäev. nagu Prantsuse jurist Pierre Dac ütles, et äh, igasugune prognooside tegemine on väga raske, sellepärast et seda tehakse enne sünd-, kui sündmused toimuvad. härra Kiigold, minu meelest on see ka väga, väga naljakas, väga kummaline, et äh, me koostame raporteid, aga meil tegelikult pole veel üldse materjaligi, mille alusel me saaksime neid raporteid äh, koostada. ma arvan, et äh, koordinaatoritega me peaksime arutama seda, et kuidas me saame kirjutada raportit, kui meil tegelikult ei ole neid arve, millele me peaksime tuginema. see on tõesti väga kummaline. ja muus osas äh, Äh, on äh, tõesti väga äh, raske tuleviku kohta midagi öelda, kui me aga korraliku, korraliku koolipoisina ma siiski koostasin raporti projekti. võib-olla oleks me pidanud tõesti ootama, me ei oleks pidanud praegu arutama, aga me peame siiski teadma seda, et kui majanduskomisjon peab arv-, kui eelarvekomisjon peab meie arvamust arvesse võtma, siis on vaja siiski mingit ajakava äh, ette näha, nii et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateistkümnes äh, juuli. Äh, hääletus oli ette nähtud kuusteist nelikümmend kõik ei ole veel kohal, nii et ma praegu teen väikse vaheaja ja ootan teid siia täpselt kuusteist nelikümmend, et me hääletaks siis ja loodame, et proua Bowles äh, jõuab ka kohale, et äh, ta saaks äh, istungit juhtida pärast hääletusi alates kella viiest, aga kui ta ei jõua, siis ma olen loomulikult teie käsutuses. nüüd aga vaheaeg. Steht auch in der Tagesordnung. on ka päevakorras kirjas. okay,. Are we ready? nii, kas me oleme valmis? valmis. suur tänu kõigile kõigepealt. kõigepealt eh, kontrollhääletus. kas mõnel on eh, kaardid koju jäänud, minul näiteks? oi kui tublid kontrollhääletus, hääletus on avatud. no sulgeme siis selle hääletuse nüüd, suur tänu. kakskümmend kaks on täna heas tujus kõigepealt äh, lõige üks esialgne tekst poolt, vastu erapooletud, vastu võetud lõige kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõi-, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viis on tagasi võetud. nüüd siis kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis A ka on tagasi võetud, nüüd siis kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss E kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd suuline muudatusettepanek kompromiss G juurde. nagu ikka kahes osas teeme selle kõigepealt. ma oleksin sellele muudatusettepanekule vastu, öeldakse saalist. kas keegi veel on sellele vastu? üsna mitu ja seega see ei tule enam hääletusele, oleks võinud ka äh, sõbralikumalt seda asja teha ja lihtsalt maha hääletada selle muudatusettepaneku, aga nüüd siis kompromiss G esialgsel kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd suuline muudatusettepanek rohelistelt muudatusettepaneku kaheksateist juurde, kas täiesti kirjutatakse ümber? kas hääletame selles osas? keegi vastu ei ole. kui me selle poolt hääletame, siis esialgne langeb ära, sest mõtet pole kahe korda teha asja, kõik poolt, vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud. aga kontrollime palun kuusteist poolt kakskümmend üks vastu, seega see tõesti hääletati maha ja nüüd siis esialgne kaheksateist poolt vastu. ma ei saa praegu üldse mitte millestki aru, ütleb proua esinaine ja kontrollime palun. kaheksateist, esialgne kahe, kaheksateistkümnes muudatusettepanek on hääletusel viisteist peaks veel hääletama. sulgen hääletuse. tagasi lükatud samamoodi. nii et kogu see asi on maha hääletatud. nüüd siis muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. osade kaupa hääletus muudatusettepanek kakskümmend kaks juures, esimene osa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd plokis, kas kõik on nõus sellega, et võtame kõik lõpuni nüüd plokis, poolt, vastu, erapooletud. Need kõik on vastu võetud ja nüüd siis elektrooniliselt äh, tekst muudetud kujul hääletusele okei okay. <laughs> One more to vote. veel üks hääl on puudu, suur tänu. koos minuga kokku siis kolmkümmend viis poolthäält, keegi on vastu ja kaks jäid erapooletuks. suur tänu ja tunnustus Burkhardtile. kolleegid, nüüd peame jälle korraks äh, istungi peatama, sellepärast et härra minister ei ole veel kohal, ta jõuab siia kell seitseteist null null, kell viis täpsemalt siis. okei okay,, so. niisiis, kolleegid, jätkame. tervitan siin härra ministrit. tegemist on siis Michael Noonaniga, nõukogu eesistujaga, kes on tulnud siia tavapärase, tavapärast dialoogi pidama eesistumisaegade lõpus ja ma olen üsna veendunud, et nad on rahul äh, nii mõnegi asjaga, millega ühele poole saadi Iirimaa eesistumise ajal, vähemalt mulle on küll palju rõõmu valmistanud lahendame asja siis nüüd äh, tavapärasel viisil, kõigepealt kümme minutit sissejuhatuseks härra ministrile, siis viieminutilised küsimuste-vastuste voorud ja küsin ette. palun juba ette, et äh, palun pidage oma küsimused äh, lühidad ja te, kandke hoolde, et tegemist oleks ikkagi küsimusega, mitte märkuse esitamisega ja siis võib-olla jääb aega üle ka lisaküsimuse jaoks ja see oleks ju palju põnevam nii et äh, nii palju siis äh, vormilisest küljest ja Michael, sõna teil. suur tänu, Sharon. ma käisin teie ees jaanuarikuus ja mul on väga hea meel täna siis Iiri eesistumise aja lõpuosas ka teie ees olla. meil toimus viis ECOFIN-i ametlikku kohtumist ja üks väga edukas mitteametlik ECOFIN-i kohtumine äh, Dublinis ja loodetavasti Luksemburis suu-, soodame me jõuda nii kaugele, et äh, me jõuame kokkuleppele veel Iiri eesistumas mitmes küsimuses. ma tahaksin nüüd viidata tagasi jaanuarikuus peetud kõnele siin teie ees perioodil enne meie esi-, eesistumise algust keskendusime üsna mitmes valdkonnas teineteise tundmaõppimisel, me oleme teinud koostööd teiega kaasmenetlejatena üsna mitmes olulises küsimuses ja seaduseelnõu osas ja oleme teinud seda minu meelest positiivselt kon- ja konstruktiivselt. me oleme saavutanud palju võrreldes jaanuariga ja ma arvan, et see, mis me välja pakkusime jaanuarikuus, oli ilmselgelt ambitsioonikas ettepanekute pakett me kavatsime läbi viia reformi majandushaldamise osas läbi Euroopa poolaasta protsessi ja üritasime jõuda kaksikpaketi osas, majandusjärelevalve paketi osas kokkuleppele euroalal. finantsteenuste ees äh, seadsime prioriteediks pangandusliidu alused ettepanekud selleks, et luua side finantssektori ja riigi vahel. kapitalinõuete direktiiv oli prioriteedi ja, prioriteet meie jaoks, ühtne järelevalvemehhanism ja pankade äh, projekt, samuti MIFID äh, ja ka hoiuste tagatise osas saavutasime kokkuleppele ja ka pangade kriisilahenduse ja maksevõime taastamise raamistiku osas. Need liikmesriigid, kes soovivad, võivad edasi minna järgmisesse faasi ka finantstehingumaksu osas. see on väga oluline näide sellest, kui äh, erapooletu on olnud äh, Iirimaa eesistujana me Äh, toetasime nende liikmesriikide koostööd, kellega me ise ei kavatse liituda maksunduse alal. meil oli üsna mitu prioriteetidega maksude osas, me tahtsime edusamme saavutada konsolideeritud ühtse ettevõtte tulumaksu osas, maksudest kõrvalehoidmise ettepaneku osas, fiskalise projekti ette vastuvõtmine, võitlus maksupettuste ja nendest kõrvalehoidmise osas, hoiuste direktiivi osas kokku, koostöö ja mandaadi läbirääkimine kolmandate riikidega. mis puudutab mitmeaastast eelarvet, siis me kavatseme seda protsessi hallata nii tõhusalt kui võimalik võttes aluseks kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve ja suunised kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. kindel on see, et me oleme saavutanud suurt edasiminekut finantsteenuste valdkonnas. see oli kriitilise tähtsusega, et saavutataks äh, palju pangandusliidu aluseks oleva seadusandluse osas ja me olemegi saavutanud väga palju antud valdkonnas. see ei olnud oluline mitte meile kui eesistujale, vaid Euroopale kui tervikule ja seega me üritasime jõuda kokkuleppele kapitali äh, nõuete direktiivi osas ja saavutasimegi selle ja see toob stabiilsuse pangandussektoris üle terve Euroopa. nüüd äh, kokkulepe ühtse järelevalve äh, seadusandluse osas ja Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti osas viib pangandusjärelevalve suurenemisele, suurenemiseni Euroopas ja on saavut-, aga peiti Äh, väga keerulisi läbirääkimisi ka pankade maksevõime taastamise ja kriisilahenduse korra osas. me loodame jõuda kompromissile nõukogus. eesmärgiks on kaasata ka parlament selles olulises küsimuses. loomulikult palju on veel ära teha eriti hoiuste tagamise skeemi osas kuid kokkulepe eh, kriisilahenduse korra osas on eeltingimuseks igasugusele ettepanekule või kokkuleppele hoiuste tagamise osas. hoiuste tagamise skeemi osas on meie positsioonid väga selged üle terve Euroopa Liidu Äh, eesistujana oleme pööranud tähelepanu ka teistele teen, finantsteenuste turu aspektidele, me oleme saavutanud esialgse poliitilise kokkuleppe krediidikokkuleppele osas, mis äh, toob sisse kiiresti uued reeglid, millest on kasu kinnisvaralaenude Äh, võtnutele ja kodanikele üle terve Euroopa, me loodame kokkuleppele jõuda järgnevate kuude jooksul. me oleme jõudnud ka läbipaistvuse osas, läbipaistvuse direktiivi osas poliitilise kokkuleppele, see reguleerib VK, väikese ja keskmise suurusega kindlustusettevõtete turu. ja eelmisel nädalal jõudsime kokkuleppele ka MIFID-i ja MIFIR-i osas ja loodetavasti see avab tee nüüd produktiivseteks triloogideks teiega sellel väga olulisel teemal nüüd turu seadusandlus, jõudsime MAR-i osas kokkuleppele eelmisel nädalal ning ka äh, tripside osas ehk siis paketttoodete osas jaeturul ja oleme alustanud läbirääkimisi ka neljanda rahapesu direktiivi osas. Äh, me oleme saavutanud äh, väga palju ka paljuste finantsteenuste äh, seadusandluste osas äh, läbi kokkuleppe siis nõukogus või siin parlamendiga, kus me ei suutnud kokkuleppele jõuda, oleme teinud ettevalmistusi asja üleandmiseks järgmisele eesistujale, et nende eesistumise ajal see kokkulepe saavutatakse, on väga oluline pidada töö käigus nõukogus. me oleme ise lõiganud väga palju kasu meie Küprose kolleegide tööst ja loodetavasti Leedu saab kasu meie tööst. väga palju on veel ära teha, meil on probleeme ja tõkkeid väga palju finantsteenuste sektoris on praegu kuusteist ettepanekut äh, käsitlusel, kuid iga kuu tuleb neid ettepanekuid juurde. nõukogu ja parlamendi sees toimuvad arutelud äh, neid eelnõusid parandavad. aga selle kõige tegemiseks me peame õppima äh, liikmesriikide valitsustelt, meie eesmärgiks peaks olema kõrge tasemega seadusandlus, mis oleks realistlik, äh, tõhus ja ka täidetav. meie eesmärgiks oleks kiiresti tulemusi tuua, kuid mitte alandada kvaliteeti. see on minu meelest mõistlik lähenemine ja on meid hästi teeninud meie eesistumise ajal finants, majandus ja riigivõlakriis on äh, meile õpetanud seda, et Euroopa reegleid tuleb reformida ja ongi toodud teiste hulgas sisse uued järelevalvemeetmed äh, majandus- ja rahapoliitika osas. Äh, defitsiidimäärad, eelarvemäärad, keskendumine võlakoormale, finantspakett, fiskaalpakett, reegleid rakendatakse praegu tõhusamalt ja see on oluline liikmesriike hinnatakse selle alusel, kuidas nad seavad endale keskpikki äh, perspektiive ja keskpikki ähm, eesmärke ja viiakse läbi järelevalve. majanduspoliitikad on suurema järelevalve ja seire all läbi äh, majandushaldus ja kaksikpaketi seadusandluste osas. majandushalduse osas suu-, on kokkuleppele jõutud, me loodetavasti jõuame ka majandusjärelevalve osas kokkuleppele. see puudutab siis neid euroala riike, kellel on võlakorra väga suur ja kel-, kelle eelarved on defitsiidis nüüd maikuus juba siis see pakett käivituski. Euroopa poolaasta protsess on kriitilise tähtsusega, tagamaks selle, et äh, liikmesriigid räägiksid Euroopa Liidu partneritega oma eelarve ja majandusplaanid konkreetsel ajal aastas läbi. meie loodame detsembris äh, seda, et äh, paika saab ajakava, mille kohaselt see protsess oleks äh, sujuvam. nii et üsna palju oleme ära teinud ähm, majandusjuhtimise osas Euroopas ja loodetavasti Euroopa poolaasta osas ülemkogu sellel aastal, sellel nädalal veel ähm, teeb äh, viimased otsused äh, nüüd äh, oleme meile kokku leppinud ka mitmete kolmandate riikide finantsabi andmise osas näiteks Gruusiale ja praegu käib äh, läbirääkimised paljude teiste riikidega, mul on selle üle väga hea meel. me saavutasime maksunduse osas palju rohkem, kui oleksime julgenud loota. viitasin juba ECOFIN-i kokkuleppele, mille kohaselt üsna mitu liikmesriiki saavad äh, kokku leppida finantstehingu maksule ülemineku osas. eesistuja on keskendunud äh, maksupettuste kõrvalhoidmise küsimusele allkirjas Šemeta vastutav volinik ja mina ise kirjutasime rahandusministritele kirja selle kohta kahekümne neljandal aprillil, kui oluline on maksupettuste ja kõrvalehoidmise vastu võitlemine ja tõime välja meetmed, mille nõukogu võiks vastu võtta. kokku on lepitud mandeed, mandaadis, mille kohaselt komisjon saab astuda läbirääkimistesse ka kolmandate riikidega äh, maksuparadiiside osas äh, Fiscalis kaks tuhat kakskümmend programmi osas on kokkuleppele jõutud, see on väga oluline vahend maksupettuste vastases võitluses ja praegu oodatakse siis äh, kokkulepet eelarve osas, mis on seotud MFF-iga nõukogus on saavutatud kokkulepe maksupettuste kõrvalhoidmise alase seadusandluse osas ja eelmise nädala reedel äh, jõudsime kokkuleppele ka pöördmaksustamise osas, äh, kõik suunatud siis sellele, et pettuste vastu võidelda. see annaks meile väga vajalikke lisavahendeid, mis jõuaks riigikassadesse. Ähm, lisaks sellele siis töö konsolideeritud ettevõtte ühtlase tulumaksu baasi osas ja jätkutöö äh, peaks siis veel juuni ECOFINis jätkuma. tuleb aga tunnistada, et ei ole saavutanud energiamaksu direktiivi osas me kokkulepet, kuid äh, saavutasime nii mõndagi äh, miinimummaksustamismäära osas kokkuleppel energiatoodete osas ja teatavate erandite puhul meie peamiseks eesmärgiks on majanduskasvu toetamine olnud ja töökohtade loomine ja ma arvan, et seda eesmärki me oleme teeninud ja täitnud. me oleme seadnud paremad tingimused parema finantssüsteemi väljakujunemiseks, eh, mis on usaldusväärsem ja mis võib, eh, millest võib nüüd hakata tulema kasu meie ettevõtetele. finantstingimused on oluliseks majanduskasvu jaoks, kuid sellest ei piisa ainult majanduskasvuks, see näitab sellele, et Euroopa ei saa tegeleda, saa tegeleda mitte praegu ainult selle finantskriisi tagajärgedega, vaid peab suunama pilgi tulevikku ja astuma konkreetseid samme selleks, et äh, meie kasvustrateegiad oleksid tugeva mootoriga, arvestades seda, et äh, avalikul sektoril on äh, raha vähe ja et pangad annavad raha vähe välja, on oluline meie jaoks see, et poliitilised otsuselangetajad ja teised aktorid saaksid ära kasutada kõiki sääste selleks, et infrastruktuuri, tooteid ja ettevõtlust toetada, eriti väikeettevõtjaid. hiljutine roheline raamat pikemaajalise Euroopa majanduse rahastamise kohta on väga oluline samm edasi, sellepärast et see näitab seda, et see on Euroopa jaoks võtmetähtsusega poliitiline küsimus. me oleme olnud väga aktiivsed majanduskasvu agenda toetamisel Äh, et meie majanduskasv põhineks ekspordile ja me sellest rääkisime mitteametlikul ECOFIN-i kohtumisel ja seal otsustasime luua kõrgetasemelise ekspertide grupi, kes tegeleks VKE-de rahastamisega. oleme välja pakkunud ka Euroopa Investeerimispanga rolli muutmist selleks, et äh, laiendada tema laenu võimalusi ja toetada majanduskasvu. väga palju on ära tehtud ühisvaluuta osas ja majanduse, majanduste koordineerimise osas ja reformide osas selleks, et saaksime vastu võtta pangandusliidu alase seaduse, kuid veel on vaja ära teha palju ja ma tahaksin teie toetust ka järgmisele eesistumisriigile, eriti pangandusliidu osas tehtavate kokkulepete osas eesmärgiks eestlastel on kokkuleppele jõuda ja mitte keegi ei saa peale suruda ei nõukogule ega parlamendile neid lahendusi. eesistujana me peame kuidagi leidma kesktee vasturääkivate huvide vahel ja ära kuulama kõik partnerid me võib-olla viimase poole aasta jooksul ei ole alati olnud kõigiga nõus, kuid oleme panustanud väga rasketes küsimustes äh, kokkuleppe saavutamisele. lõppude lõpuks me peame ju kõik üheskoos panustama positiivsete lahenduste leidmiseks nendele, kes meid on ametisse valinud. järgmise eesistuja jaoks on veel probleeme üsna palju, kuid siiski meie poolaasta on minu meelest olnud väga edukas. suur tänu ja olen valmis vastama küsimustele okay,. suur tänu tõesti tegemist on märkimisväärselt suure arvu valdkondadega, millega te vaatasite läbi ka need, mis olid sattunud ummikseisu ja parlament oli oma meelepahaga selle kohta üles näidanud, ma ei usu aga, et need probleemid olid tekitatud Iiri eesistumise pärast, vaid sellepärast, et meie töötame juba aastaid kiiremini kui nõukogu nüüd läheme viieminutiliste küsimuste ja vastuste vooru juurde, kõigepealt Rahvapartei ja Jean-Paul Gosses. aitäh. lugupeetud minister, ma ei kahtle mitte hetkegi, et te isiklikult olete väga pühendunud ja et see töö, mida te olete teinud, on äärmiselt oluline et äh, ma eelistan siin äh, alustada komplimentidest, mitte kriitikast, sest muidu te ainult kriitikat kuuletegi, äh, kui teil kõrvaklappe peas ei ole alguses. nii et ma ei kahtle üldse teie, teie pühendumuses ja selles, et töö on väga oluline olnud, nii et Iiri eesistumine on tõesti väga hästi mm, toiminud aga vaadake, mida arvavad siis meie äh, kaaskodanikud, sest neid me ju siin esindamegi ja meie kaaskodanike jaoks Euroopa ei äh, liigu edasi. Äh, igal pühapäeval me näeme valimistulemusi, me kuuleme igasuguseid kõnesid, me näeme erinevaid tulemusi liikmesriikides, mis näitavad, et teie ja meie ei ole saanud hakkama sellega, et me oleks äh, pannud inimesi mõistma, et äh, midagi liikub, selle, liigub, sellepärast et olulised teemad on blokeeritud. Äh, mm, räägiti, proua juhataja rääkis sellest ja nõukogu tervikuna on blokeeritud, ei ole võimelised leidma lahe, ühiseid lahendusi öö, äh, meie ühistele probleemidele ja, ja e, juhataja ütles, et me oleme kiiresti toiminud, me ei ole halvasti toiminud, me oleme üsna laiapõhjalisele konsensusele tuginedes töötanud, äh, nii et see näitab, et on võimalik leida lahendusi küsimustele. nii et äh, raske on inimestele selgeks teha seda, mida me oleme teinud ja raske on äh, ka selgeks teha seda, et äh, kriis ei ole lõppenud ja äh, Teid ei aita ka see, et teie kolleegid lähevad äh, koju ja ütlevad, et probleemid on teistel, mitte meil, et meil on probleemid lahendatud, aga see ei ole õige, probleemid ei ole lahendatud. ja te olite väga julged ja üritasite teha ära väga palju tööd ja me soovisime, et riigid ajaks ühist, ühist asja, aga praegu tuleb konstateerida, et väga olulised teemad, mis on Euroopa Liidu jaoks eluliselt tähtsad, on blokeeritud. nii et ma saan aru sellest, et iga riik kaitseb oma riiklikke huve, aga ma arvan, et meie kaaskodanikud ootavad Euroopalt midagi muud ja äh, kui äh, tõesti südamega Euroopa asja ajada, siis äh, me näeme, et äh, kaob huvi ja ja seda äh, arengut on veelgi äh, mõningad äh, komisjoni presidendi ebaõnnestunud sõnavalikud äh, tagant õhutanud. nii et äh, te olete kindlasti lugenud meie äh, viimast ähm, resolutsiooni ettepanekut, mille me vast-, vastu võtsime Euroopa Parlamendis, et mida te sellest arvate? suur tänu, härra Koses, ma arvan, et me kõik teame, ükskõik millisest liikmesriigist me pärit oleme, et ähm, meil on probleeme ja programmiriigid nagu Iirimaa. Äh, meil on probleeme samamoodi nagu ka teistel liikmesriikidel ja me maksame mineviku võlgade eest ja fiskaalkorrektiivid pole kunagi lihtsad, kui kulutusi kärbitakse, see mõjutab äh, teenuseid ja kui Äh, mak-, uusi makse pannakse peale, siis see mõjutab inimeste sissetulekuid. sellistes olukordades äh, töötuse määrad alati suurenevad. seetõttu Iirimaa eesistumise ajal otsustas võidelda stabiilsuse ja töökohtade eest võitlemise eest, sest äh, väga tähtis on puudujääkidest lahti saada ja muuta majandus jätkusuutlikumaks. Need on vajalikud meetmed ja meil tuleb äh, pikaajalistest eesmärkidest kinni pidada. me peame jätkama fiskaalkorrektiivide läbiviimist ja me teame, et pea kõikides riikides räägitakse kärpemeetmetest ja sellest, kas nendel on alternatiive. meie mulje eesistumise all oli, et küsimus ei ole mitte selles, et kas meil on mingi programm selle asemel, mis selle kõrval, mis praegu toimub, vaid et meil on programm pluss see, mis praegu toimub. nii et see, mida me tahaksime ja mille eest me võitlesime, me leiame, et korrektiivprogrammiga tuleb jätkata. me oleme teinud edusamme turgude, turu lõpuleviimise nimel me arvame, et lisakapital, mil ta pakub Euroopa Investeerimispank, täidab oma eesmärke ja ma arvan, et meil tuleb tegeleda ka vastastikuse rahastamisega. ma kui me vaatame Ameerika mudelit, seitsekümmend viis protsenti nende rahast tuleb pangandusest ja meie eh, praegu liiga palju sõltume pangandusest. tööstus, eh, VKE-d eh, sõltuvad liiga palju pangandusest ja komisjon koostas rohelise raamatu ja meil on ka töörühm, mis töötab välja alternatiive pankade rahastamise jaoks, nii et äh, tulevikus ei ole meil võimalik äh, poliitikas suuri kursimuutusi teha poole aasta jooksul, aga see, mis on tehtud, on tõhus ja selles teil tuleb jätkata. Uh, aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Liam Hong-Nok. aitäh, Sharon. härra minister, te oma sõnavõtus pikalt rääkisite edusammudest majanduse juhtimise vallas, aga sellest hoolimata see endiselt kannatab äh, dem-, äh, raskekujulise demokraatia defitsiidi all ja me oleme hiljuti näinud äh, seda, et kui komisjon paneb paika puudujäägi vähendamise e-, eesmärgid, mis on palju piiravamad ja kiiremad kui äh, need ettepanekud, mis tehti kuuspaki ja kaksikpaki, paketi raames ja kui meil oleks parem demokraatlik kontroll, siis me võib-olla oleksime vältinud neid vigu, mille tulemusena komisjon pidi oma soovitusi läbi, uuesti läbi vaatama mõningate riikide jaoks äh, nagu Prantsusmaa, Itaalia ja Portugal. ja seetõttu ma praegu viitan sellele, et kas härra Rasmusson deklareeris täna härra Asmussen on äh, Euroopa Keskpanga juhatuse liige ja, ja härra Asmussen ütles, et järgmises äh, Euroopa Majandus- ja Rahaliidu etapis on vaja äh, lõimitumata majandusjuhtimist ja paremat kontrolli demokraatlikult valitud institutsioonide läbi ja see on täpselt see, mida parlament äh, soovib, mida parlament on kaitsenud Tysoni raportis, et igal otsuste langetamise tasandil oleks äh, demokraatlik kontroll ja härra Asmussen ütles, et äh, nõukogu ja eurorühma ka võrreldes on parlamendi volitusi vaja suurendada, Euroopa Parlament peab olema vastukaaluks ähm, ja mina sooviks teada, et milline on teie seisukoht selles arvamuste vahetuses ja kas te annate äh, selle äh, arvamusega edasi oma äh, Leedu kolleegidest järglasele? juhtimise küsimustes Euroopa majandus poolaasta me üritasime rohkem tasakaalu sinna saavutada ja ka riikidepõhised raportid on olnud abiks. me oleme kaasanud riigid, seal on tehtud edusamme ja komisjon, komisjoni ettepanekud läksid nõukogus läbi ilma muudatusettepanekuteta ja see oli väga tähtis, on kohe kindlasti ja teatud riikidele anti veel lisaaega selleks, et nad saaksid teha vajalikud kohandused ja veel arvestati ka sellega, mida öeldi nõudluse puuduse kohta Euroopas ja anti lisaaega teatud riikide majandusele ja mulle tundub see olevat mõistlik lahendus. nii et äh, äh sammume Fiskaalliidu poole ja reeglid on jäänud samaks. on vastu võetud otsuseid teatud riikide jaoks eh, anda neile lisaaega selleks, et nad saaksid eh, fiskaalliidu reeglitest kinni pidada. minu arvates on tegemist mõistliku lahendusega makromajanduslikus mõttes. kas otsused oleksid paremad, kui parlamendi komisjon oleks otsuse protsessi olnud kaasatud äh, ma ei tea, aga ma toetan demokratiseerimist ja ma ja tegemist on äh, kolmanda eesistumisperioodiga minu jaoks, asjad on muutunud, on suur eelis see, et parlament on nüüd äh, kaasotsustaja. meie kogemus näitab, et äh, selle kuu lõpuks on meil kümme, üksteist valdkonda millest seitsme puhul parlamendil on täieõiguslik kaasotsustusõigus, nii et meie eesistumine on olnud väga edukas. aga Euroopa on selline jätkuv protsess. meil on projektide esialgsed etapid. kui ma lugesin Thomas Jeffersoni elulugu ja tema konflikte Andrew Hamiltoniga tuhande seitsmesaja kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel ja tolle sajandi erilisestest äh, pööretest ja need äh, sealsed sündmused peegelduvad natukene ka praeguses elus. ja teatud otsused, mida USA on äh, vastu võtnud, mis on sundinud minema teatud suunas, ma arvan, et olen teiega nõus üleüldiselt et äh, peame vaatama ajaraamistikku ja suured sammud demokratiseerimise poole ja Euroopa Liidu äh, kokkuhoidmise poole et see kõik oli selline katalüsaator äh, finantssüsteemide kohandamise puhul ja see on viinud meid edasi, progress ei lähe kunagi eh, edasi suurte hüpeteta. suur tänu ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel Philippe de Backer. Um, suur tänu minu omalt poolt suur tänu äh, koostöö eest viimasel poolaastal ja suur tänu, et olete jõudnud äh, nii kaugele väga paljudes küsimustes, äh, mitte ainult majandus- ja finantsküsimustes, vaid ka muudes küsimustes, mis on blokeeritud olnud teistes komisjonides aruteludel. nii et minu poolt siis ka suur tänu. mul on kaks konkreetset küsimust, kuigi esimene võib-olla on natukene filosoofilist laadi esialgu, võib tunduda nii. nimelt viimastel päevadel on tehtud üsna palju avaldusi Bernanke on teinud avalduse Ühendriikides, millele turud väga kiiresti ja negatiivselt reageerisid, mõned tunnid, päevad hiljem tegi sedasama Hiina. Nemad avaldasid ka sõnavõttu, kus nad ütlesid, et nende finantssüsteemides on ka probleeme ilmselt tulemas ja me teame, et mitte ainult ei ole liikmesriigid finantsmaailmas omavahel seotud, vaid et üle terve maailma on need süsteemid seotud ja samal ajal me näeme, et Euroopa tasandil nõukogu ei suuda kokkuleppele jõuda põhimõttelistes küsimustes, nagu seda on pangandusliit või panganduste või pankade tegevuse lõpetamise osas, samas Bernanke ja eh, hiinlaste avaldused näitavad, et eh, kõhklusi ja ebastabiilsust on ülemaailmsetes finantssüsteemides jätkuvalt palju minu küsimus on see, et kuidas see asi teie meelest ähm, siis nüüd läheb, kas me ei liigu mitte liiga aeglaselt, vaid et tõu-, äh, tulemused on ka liiga aeglased. Euroopa pangandusturu äh, killustumine, VKE-de rahastamine praegu on tõsiselt äh, põlvili surutud, see on problemaatiline nii et konkreetselt, milliseid ettepanekuid te tahaksite näha koorumas järgnevatel nädalatel ja kuudel selleks, et tulla välja sellest eh, majanduskriisist ja teine küsimus on väga konkreetne paar nädalat tagasi komisjon tuli välja siis äh, soovitustega riikidele, sellest rääkides ka nõukogu, üks horisontaalne probleem läbib kõikidele riikidele antud soovitusi, nimelt pensionireformid. komisjon on äh, teinud väga selgeid ettepanekuid äh, riikliku pensioniea tõstmiseks kõikides riikides süstemaatiliselt, viitab pensionieale ja sellele, et kuidagi tuleks eelpensionite osas midagi ette võtta ja mulle tundub, et kui me tahaksime kodanikega tõesti seda ausat arutelu, millele te viitasite oma esisõnavõtus, siis me peame ka sellele tähelepanu pöörama, peame tagama seda, et need demograafilised muutused, millega meie ühiskonnad maadlevad, leiaks ka nõukogus äh, märkimist, nii et mis teie arvate pensionireformist ja mida te arvate sellest, et nõukogu muudu, muudab äh, riikidele suunatud soovitusi? suur tänu minu meelest Euroopas on praegu kaks äh, väga olulist teemat arenemas, äh, mille käivitas Ecofin, äh, eelarveliit ja pangandusliit. pangandusliidu osas töö veel käib ja asi on graafikus. meie eesistumise ajal tänu parlamendi toetusele jõudsime kokkuleppele kapitalinõuete neljandas direktiivis ja meie eelkäijate ja parlamendiga koostöös jõudsime ka ühtse Eh, järelevalvemehhanismi osas kokkuleppele, nii et lahendamata eh, on praegu veel kriisilahenduse kord, eh, me ei suutnud kokkuleppele jõuda eelmisel nädalal, kuid tuleme uuesti kokku kolmapäeval ja eks siis näis, kuidas see asi läheb. üsna laialt on saavutatud kokkulepe küll, kuid mõned lahendamata küsimused on siiski veel meie ees, aga me oleme siiski äh, Äh, lootusest kantud, äh, räägime sellest asjast veel täna õhtulgi ja kolmapäeval toimuvad mul üsna mitu kahepoolset kohtumist enne selle äh, ECOFIN-i kokkutulemist. me teeme nii palju tööd kui vaja selle jaoks, et see kokkulepe saavutatakse, aga ma pole lootust kaotanud. nüüd pensionireform. pensioni reformitakse praegu üle terve Euroopa Liidu paljudes liikmesriikides ja need, kes on programmiriigid, meile on antud konkreetne mandaat pensionisüsteemi eh, muuta. meie pensioniiga riiklik saab olema kuuskümmend kaheksa muuseas ja väga paljud programmiriigid on viinud eh, sisse pensioniea tõstmise, aga sellele on tulnud järgi ka teised riigid. meil ei ole eh, Euroopa ülest sätet pensioniea kohta ja see minu meelest on võib-olla ka õige, sellepärast et demograafiline olukord on erinevates riikides erinev ja üks pensioniiga ei pruugi sugugi olla väljakantav teises riigis. nii et alati tuleb leida siin tasakaal selle vahel, et mis on sobiv lahendus Kesk-Euroopale ja, ja Euroopale keskel tasandil ja mis oleks sobiv lahendada ära äh, liikmesriikide tasandil ja mina arvan, et pensioniküsimused võiks olla sellised, mille lahendab riik ise, võttes arvesse siis demograafilisi arenguid. siin tuleks minu meelest anda otsustusõigus äh, liikmesriikidele. kas sa soovisid täiendada? E-, ei vist, ütleb härra minister. Läheme edasi roheliste juurde, Philipp Lambert saab sõna. tere tulemast, härra Nunen kõigepealt Iirimaa eesistumine oli kindlasti üks äh, nendest eesistumistest, kus äh, saavutati nii mõndagi positiivset. minul on veel äh, meeles kapitalinõuete neljas direktiiv, no kas peaksin ütlema, et see oli üks igavesti lõbus asi? võib-olla mitte, aga lõpule ta viidi ja see annab väga hea lahenduse pangandussektori jaoks, eriti arvestades äh, sellega, et meil on endiselt veel selliseid panku, mis on liiga suured, et neid põhku lasta, põhja lasta. aga äh, suur tänu teile selle positiivse eesistumise eest ja loodetavasti teised järgivad teid. minu probleem on ähm, BRD ma tahaksin teada, mida ütleb teie kõhutunne. loomulikult ei saa ette ennustada seda, mis hakkab toimuma sellel nädalal kohtumisel, aga mis teie kõhutunne ütleb, mis on peamised probleemid praegu veel laual ja kui tõenäoline on, et need probleemid lahendatakse. ja nüüd viimane märkus, mul hakkab natukene närvidele käima see, et räägitakse sellest, et tõstetakse programmi riigid äh, Euroopa kriisilahenduse korra nii-öelda postri, poisteks, kuid kui me vaatame vaesuse määrasid nendes riikides, siis me näeme, et rahvast on koheldud äh, väga karmilt nendes riikides ja sotsiaalse õiglusega pole selles äh, eriti mingisugust ähm, pistmist ja mulle tundub, et mitte kõige tugevamad õlad ei kanna välja praegu seda kriisi ja kellel nendele ei panda sugugi äh, mitte kõige suuremat koormat ja mulle tundub, et Iirimaa kannab väga suursat, suurt koormat minevikuvigade äh, eemaldamise eest. meil ei ole olnud tegemist ju Iirimaal mitte ainult äh, Ehm, vastutustundetu laenamisega, vaid ka vastutustundetu laenu andmisega, et teised riigid on vastutustundetult andnud laenu Iirimaale. suur tänu, suur tänu nende komplimentide eest Iiri eesistumise kohta ja suur tänu, et eh, tunnete nii suurt rõõmu kapitalinõuete neljanda direktiivi osas ma arvan, et enamus teab seda, et meil ei õnnestunud äh, pankade maksevõime taastamise raamistiku ja kriisilahenduse korras jõuda kokkuleppele nelja, reedel ja mõned küsimused on veel lahendamata nõukogus ja ei olnud võimalik seda kokkulepet saavutada. meil lihtsalt äh, aeg sai otsa, kell oli juba väga palju, äh, asi ei olnudki nii palju selles, et meil olid ületamatud tõkked tee peal ees ja peatasin selle istungi sellepärast, et kell oli juba lihtsalt väga palju. kolmapäeval jätkame ja loodetavasti jõuame kokkuleppele. eesistujana me oleme vägagi panustanud kokkuleppele jõudmiseni ja mul on õnn, et me oleme selle lähedal, aga mitte päris veel kohal üsna mitmed äh, küsimused puudutavad äh, tasakaalu leidmist nende vahel, kes on huvitatud suuremast paindlikkusest ja nende vahel, kes tahavad harmoneeritumat lähenemist minu meelest peamine põhimõte on see, et tuleks ähm, pankasid kohustustest vabastada äh, mitte selle asemel, et äh, neid välja päästa, aga väga paljud kasutavad just nimelt väljapäästmise meetmeid kohustuses vabastamise instrumendi jaoks. kuigi praegu järjest rohkem on neid, kes liiguvad kohustuses vabastamise instrumendi toetamise juurde. üsna palju riike, aga põhimõtteliselt euroalasse mittekuuluvad riigid tahavad paindlikkust äh, selleks, et kasutada ka äh, Äh, väljaaitamise meetmeid, eriti oma ähm, kriisilahenduse korra fondi vahendite kasutamise kohta, mille nad on kokku korjanud aastate jooksul, nii et see on, selline on praegu olukord nõukogus, me üritame jõuda kompromissini, aga üldiselt me siiski arvame, et mingisugune paindlikkus peaks jääma ja jutt käib praegu siin sellest, kui suur see paindlikkus peaks olema ja millistel tingimustel äh, Äh, see paindlikkus sisse tuleb ja, ja sellele me kavatseme ka kolmapäeval loodetavasti keskenduda ja saavutada selles osas kokkuleppele. ja Iirimaa kui äh, väljapäästmisprogrammide reklaamnägu, noh, äh, selline asi ajab äh, Iiri rahva närvi äh, kuhu iganes nad ka ei kuuluks poliitiliselt, me teame, kui raske see kõik on olnud Iiri rahvamaa jaoks, Iiri rahva jaoks mitte ainult ei ole asi selles, et et need, kes kõik, kellel kõige laiemad õlad ei kanna piisavalt rasket koormat, see ei ole nii, kõik on pidanud tooma väga suuri eh, ohvreid, aga loomulikult on kõige suuremad ohvrid toonud need inimesed, kes on oma töö kaotanud. aga need, kellel on head kohad, teate, maksumäär nende inimeste jaoks on viiskümmend kaks protsenti ja e, üksik inimene maksab kolmkümmend kaks tuhat e, eurot maksu ja, ja need e, abielupaarid, kellel on üks laps, need maksavad kolmkümmend kaheksa tuhat eurot last, nii et kui te vaatate neid numbreid, siis te näete, et mitte kellelgi ei ole praegu kerge. loomulikult inimeste majanduslik seisukord on erinev, aga kõik on kannatanud aga me loodame kaks tuhat viisteist defitsiidi eesmärgi saavutada, ma räägin siis praegu siin Iirimaa rahandusministrina, mitte eesistujana. ja tegemist on kolmanda pideva kasvu aastaga ja me kasvame praegu jõudsamalt kui, kui enamus meie Euroopa naabreid ja loodetavasti see nii jääb, aga kerge pole see asi olnud mitte kellelegi ja me oleme pühendunud sellele, et see koorem jaguneks õiglaselt ja võrdselt me oleme terve selle kriisi ajal jätkanud äh, põhiliste ähm, sotsiaaltoetuste väljamaksmist, me ei ole ühtegi nendest tühistanud ja need inimesed, kes on oma töö kaotanud, äh, need on vähemalt saanud töötu abiraha, nii et äh, me oleme üritanud anda endast parima. suur tänu ja EVF, Sambo Terho EFT fraktsiooni nimel järgmisena. suur tänu tere tulemast meie komisjoni, ma tahaksin esitada ühe küsimuse, millele vihjas eelkõneleja. nimelt, te rääkisite ise ka varem, et äh, korrekteerivad meet-, korrigeerivad meetmed äh, on väga olulised, aga samas äh, tehti ECOFINis eelmisel nädalal üsna mitu järeleandmist ajakava suhtes eelarve korrigeerimise osas. mida siis Iirimaa arvab äh, nendest lõdvendustest? olid need vajalikud, nagu te ütlesite, vajalikud ja mõistetavad, aga kas sellest kujuneb nüüd jätkuv trend või on tegemist äh, vahemeetmega ja, ja kuidas te ikkagi põhjendate seda, et mõnede riikide jaoks tehti asi lihtsamaks, aitäh? Well, we went into government in Ireland, our government. kui meie kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsikuus valitsuse moodustasime ja Troika oli sekkunud ning abiprogrammiga alustanud, siis meil olid äh, läbirääkimised ning äh, esimestes läbirääkimiste voolus anti meile ka veel üks lisaaasta selleks, et äh, puudujäägist lahti saada ehk see, et kahe tuhande viieteistkümnendast aastaks peab olema puudujääk alla kolme protsendi. nüüd need puudujääkide menetlused. paljudele riikidele on antud lisaaasta selleks, et nad saaksid teha kohandusi ja kuna meie olime esimene riik, millele anti lisaaasta, siis meil oli ka moraalne kohustus anda teistele võimalus ja lisaaasta äh, nende kohanduste tegemiseks. makromajanduslikes mõttes äh, räägin siin nüüd iirlasena. meie muud majanduskasvu ja töökohtade mudel ja uuesti nii-öelda normaalsesse majandusse tagasituleku mudel on tõesti olnud äh, meie ekspordimudel ja kui teised ei saa meie kaupasid osta, siis me ei saa ka eksportida ja kui nõudlus kasv, äh, kahaneb, kui näiteks prantslased äh, ei saa osta kaupa, mida nad tahaks, siis nii et tõesti Iiri perspektiivist vaadates äh, kui mõnel Euroopa Liidu majandusel on lisaaega selleks, et nõudlus ja pakkumine uuesti tasakaalu saada, siis see tuleb ka meile kasuks, kuid see ei tähenda, nii et tõesti, meil on võimalik neid parandusi teha ja tuleb olla väga ettevaatlik, et äh, vaadata, kui kaugele minna selleks, et äh, oleks võimalik veel eesmärki saavutada. kahe tuhande teisel aastal vastu võetud äh, majandusstabiilsuse ja majanduskasvu pakett oli üks nendest eesmärkidest, me loodame, et nendest fiskaalreeglitest peetakse kinni ja seda äh, ajakavas, mis on paika pandud selleks, et eesmärke täita? Hans-Peter Martin. Hans-Peter Martin. Thanks a lot. Ich habe eigentlich eine Frage, die... So. aitäh, mul on tegelikult tulevikku suunatud küsimus. sel nädalavahetusel nii ameeriklaste FED kui ka Rahvusvaheline äh, Avalduste Pank saatsid välja väga olulised signaalid, et äh, et odava raha aeg peab olema läbi ja märgiti ka ära kriitiliselt see, et paljudel riikidel ei õnnestunud seda ostetud aega mõistlikult ära kasutada, et äh, riikidel on tohutuid äh, võlgu ja ei ole õnnestunud panku saneerida nii, nagu sooviti, ma ei räägi siin äh, Iirimaast, aga te olete juba kolmandat korda eesistujariik ning ma tahaksin, et te vaataksite tulevikku ja tõlgendaksite seda olukorda, et mida teie arvate, et mida järgmise, mida meil on oodata järgmistel kuudel ja aastatel? Uh, suur tänu, kui ma jaanuarikuus teie ees olin siis maailma majandusmudelil oli kaks etappi, meil olid Hiina ja siirderiigid, mis kasvavad, mille majandus kasvab väga kiiresti, siis ülejäänud maailm, äh, vanad arenguriigid, mis on majanduslanguses. kuus kuud hiljem on see mudel muutunud. Teil on siirderiigid ja Hiina, mis ikka veel kasvavad tugevalt ja meil on ka USA, mis on majanduslangusest välja tulnud, mis kasvab majandus kasvab seal kaks koma viis, kolm protsenti. seega need äh, kesk, USA Keskpanga vastu võetud äh, hädaabimeetmed ja raha trükkimine on alati hädaabimeede, ükskõik kuidas sa seda ka ei nimetaks. sellest äh, lõigatakse nüüd kasu ja ülejäänud maailm ning eriti Euroopa on ikka veel majanduslanguses, nii et ameeriklastel on õnnestunud pöörduda tagasi ehm, norm-, normaalsuse juurde ja nad ei tee midagi äkitselt. kui teha midagi äkitselt, siis see toob endaga kaasa probleeme. nii et ma loodan, et ehm, Euroopa Keskpank saab mandaadi teha midagi, ei saa samasugust mandaati nagu Inglise pangal ja USA keskpangal, ma olen veendunud, et äh, Mario Draghi on piisavalt kompetentne, et vastu võtta meetmeid, millel oleks äh, ka mõju. see OMT mehhanism, otsetehingute mehhanism, see on teistsugune lähenemine kui USA-l nii et me peaksime kõigepealt vaatama Euroopasse ja olema rõõmsad selle üle, et USA tuleb majanduslangusest välja, aga me peaksime paluma oma USA sõpradelt, et nad ei, et nad läheksid edasi aeglasemalt. ma arvan, et meil on vaja vaadata ka, mis toimub Jaapanis, sest Jaapanis katsetatakse uut mudelit, mida meie põlvkond pole näinud ja ma loodan, et see ei too endaga kaasa konkurentsivõime vähenemist. nii et selleks, et vastata teie küsimusele, G seitse, G kaheksa peaks tegelema nende küsimustega me peame jätkama seda, mida me oleme siiamaani teinud, me peame saama puudujäägi kontrolli alla, aga meil on vaja ka strateegiat majanduskasvu ja töökohtade loomise jaoks. ma ei usu, et äh, selline demokraatlik äh, keskuse otsimine, et meil on äh, vasakpoolsed ja parempoolsed ja et võideldakse üksteise vastu. ma arvan, et me tuleb äh, võidelda noorte tööpuuduse vastu, see on nelikümmend kuni viiskümmend protsenti osades riikides. meil on vaja Euroopa majandused uuesti kasvama panna ja inimestele töökohad leida. suur tänu, Rahvapartei ja Werner Langen! aitäh, lugupeetud minister! oma pooleaastase eesistumisperioodi jooksul oli teil väga palju raskeid teemasid mm, kavas ja te pidite tegelema ka nende asjadega, mida ei õnnestunud lahendada Küprose eesistumisel. Te väärite tunnustust, aga on teatavaid probleeme, te mainisite Jaapanit. Jaapan on näide selle kohta, et kõrged võla, kõrge võlakoorem ja pärast äh, üheksakümne seitsmenda aasta äh, kriisi äh, ära jäänud pankade saneerimine ei ole viieteist aasta jooksul andnud äh, tulemusi ja mõned soovivad nüüd seda retsepti importida Euroopasse, ehkki Jaapanis pole see viieteist aasta jooksul mingeid tulemusi andnud. ma tugineks kahele asjale, mida te ütlesite, et õnnestus edendada selle sideme kaotamist võlakoormuse ja odava raha vahel, aga tege-, minu meelest see ei õnnestunud. odavat raha ei saanud mitte kliendid ja reaalmajandus, vaid, vaid vaid osteti selle eest võlakirju ja minu meelest sõltuvus on pigem suurenenud, mitte vähenenud. ja teine asi sellega seoses on see küsimus, et kui me räägime kuueteistkümnest äh, eelnõust, äh, millega tegeles äh, teie eesistum-, millega te eesistumise ajal tegelesite ja osaliselt ka lõpetasite, nendega tegelesime, siis me kuuleme pangandussektorist, et tegemist on mõõtma, mõõdutundetu ülereguleerimisega. pidevalt räägitakse viimasel ajal ülereguleerimisest. kas te arvate, et pankadel on õigus, sest äh, riikide sõltuvus pankadest äh, ilmneb ju ka näiteks selles, et väiksemates riikides ja Iirimaa ei ole selles suhtes erand Küprosel, Luksemburgis, Iirimaal, Maltal võrreldes SKP-ga on äh, pangandussektor olnud liiga suur ja te ütlesite, et eeskujuks tuleks võtta USA kus, kus üheksakümmend protsenti Äh, investeeringutest tulevad väljastpoolt äh, pangandussektorit. kui ma õigesti mäletan, siis härra Barnier ütles, et äh, koostatakse tekst varipanganduse kohta ja just nimelt see reguleerimata valdkond muutub problemaatiliseks, et kuidas näete teie seoseid nende kahe valdkonna vahel, võttes arvesse teie teeneid nõukogu eesistujana? Well, on the question of Japan, Jaapani küsimuses. kakskümmend aastat äh, majanduslanguses ja vähenev rahvastik, nii et iga valitsus, äh, mis äh, tuleb võimule, peab tegema sellises olukorras muudatusi ja ma loodan tõesti, et nende jõupingutused kannavad vilja me ei saa Jaapanit võrrelda Euroopaga. kui me viimane kord võrdlesime Jaapanit ja Euroopa Liitu, siis määr oli kakskümmend viis protsenti Jaapanis üheksakümmend kolm kuni üheksakümmend viis protsenti Euroopas, nii et äh, vahed on astronoomiliselt suured. ma loodan, et me leiame pikemaajalise lahenduse ja mis puudutab pankasid, siis ma arvan, et pangad on väga palju pahandust äh, põhjustanud äh, tavakodanikele kogu maailmas, eriti aga Euroopas ja USA-s. ja mulle tundub, et meie pankurid on meid äh, alt vedanud. aga üheksakümnendate aastate lõpus oli meil liikumine Euroopas, see oli ka Iirimaal väga levinud, sooviti nimelt paika panna äh, põhimõtted, äh, millest äh, peaksid kinni elukutselised pankurid, tegemist oli sellise eetikakoodeksiga, kuid seda ei töötatud lõpuni välja ja pole mitte mingi ime, et Euroopa on nüüd tõesti muutunud pangandussektori suhtes kriitilisemaks ja nõuab äh, jäigemaid reegleid. ma arvan, et selle protsessiga tuleb jätkata. Euroopa on liiga palju pööranud äh, tähelepanu pangandussektorile kui ainsale likviidsuse ja investeerimisvahendite allikale. ja meie eesistumise ajal õnnestus mul inimesed tuua ühise laua taha selleks, et leida muid vahendeid enne eesistumist detsembrikuus korraldasime töörühma kohtumise selleks, et leida äh, muid allikaid, välja arvatud pangad ja see on äh, ka osa rohelisest raamatusest. samamoodi on meil ka äh, eurotasandil loodud töörühm ja minu ministeeriumi kantsler on liige seal, kui me üritame leida vahendeid, investeerimisvõimalusi, eriti just VKE-de jaoks ja siin jällegi varimajanduse küsimus mängib, varipanganduse küsimus mängib suurt rolli. meil tuleb tõesti luua ruumi ka nendele selleks, et toetada majandust äh, ja luua töökohti. suur tänu! ja sotsiaaldemokraatide nimel Antolin Sanchez. Eh, jah, aitäh. ka mina sooviks eh, kõigepealt õnnitleda ministrit eduka töö puhul, ma arvan, et ta on väga positiivse panuse andnud sellesse, et eh, mõned teemad, millega tegeldi, on tõesti ka edasi liikunud ma olen hüpoteeklaenude direktiivi raportöör ja ma olen väga tänulik Iiri eesistujale, teema oli hästi ettevalmistatud ja liiguti edasi konstruktiivses vaimus. aprillis oli meil viimane triloog ja üks teema on veel lahtine ja see just mulle muret valmistabki. sellel triloogil jäi lahtiseks küsimus et äh, kuidas on lugu selle direktiivi rakendamisega. tegemist on pigem institutsioonilise küsimusega, aga ma arvan, et äh, hea oleks, kui me lahendaks selle küsimuse äh, kooskõlas kõigi muude õigusaktidega, koostati ka vastavustabeleid, parlament äh, on äh, kapitalinõuete direktiivi ka neli seoses kasutanud spetsiifilist menetlust, komisjon kasutab, võib kasutada seda teavet ja meie ütlesime, et äh, tuleks äh, võtta meetmeid, kuna küsimus on tõesti väga keeruline. hüpoteeklaene on riigiti reguleeritud äärmiselt erinevalt ja Euroopa pankadel oleks sellega suuri probleeme, aga finantssektoris äh, on äh, palju eriarvamusi. mais soovisime me kõnelusi alalise esindusega, aga meid ei soovitud kuulda võtta. küsimus on, et kuidas äh, siis nüüd on lugu selle äh, direktiiviga, seda on ju korduvalt äh, kolmepoolselt käsitletud, kuidas me saame äh, jõuda nii kaugele, et me saaksime läbi viia teise lugemise? muidu me ju kuidagi edasi ei liigu ja see on turg, mis võib anna, anda olulise panuse selleks, et äh, võtta maha majanduskasvu tõkked. Te loomulikult osalete ka järgmise eesistumise aja ettevalmistamisel ja ma palun, et et ei äh, blokeeriks seda teemat, vaid et jätkataks äh, tööd konstruktiivses vaimus. ja ma palun, et äh, te kommenteeriksite ka seda, et äh, kuidas te suhtute otsesesse kapitaliseerimisse äh, tagasiulatavalt? enne kui minister vastab, kuigi Antolin mainis siin äh, vastavustabeleid, siis äh, tuleb äh, selgitada siin, et me lihtsalt ei nõua mitte vastavustabeleid, vaid tegemist on artikliga, mille äh, siiamaani on nõukogu tagasi lükanud, aga olen veendunud, et vastus kohe tuleb. Yeah, provisional agreement on the dossier, as you said nagu te ütlesite, esialgne kokkulepe saavutati kahekümne teisel aprillil viimasel kolmepoolsete läbirääkimiste voorul, kus olid kohal ka liikmesriikide suursaadikud ja sada kinnitasid äh, alalised esindajad kaheksandal mail ja tahan teid äh, rap-, härra raportöör tänada nende jõupingutuste eest, mis te tegite. järgmine samm oli hääletus parlamendi täiskogul kompromissteksti üle. see täiskogu toimub juulikuus või septembrikuus, siis kui eesistujaks on juba Leedu. nüüd erinevad arvamused äh, selgitavate dokumentide kohta. nõukogu leiab, et me peaksime jääma esialgse kokkuleppe juurde, millega tagatakse võimalikult kiire esimesel lugemisel kokkuleppe leidmine, kuid ma olen veendunud, et Leedu eesistumisperioodi alguses selle küsimusega tegeletakse. ja nad on sellest teadlikud. Uh, suur tänu ja nüüd Rahvapartei Diogo Feio gostaria de o. Härra minister. kõigepealt äh, palju õnne teie väga professionaalse eesistumise puhul. Te astusite siin varasemate iirlastest eesistujate jalajälgedesse siin me kuulsime väga erinevaid arvamusi abiprogrammide kohta. mina olen pärit Portugalist ja ka meie üritame teha nõutud kohandusi ette nähtud ajaperioodi jooksul. ma tahtsin teie käest küsida, kuidas teie nägite seda programmi täitmist, kuidas te hindate juba lõppenud programmide tulemusi, kuidas oleks võimalik neid programme parandada, kas te kritiseerite neid programme ja kui jah, siis kuidas progra-, Portugal näiteks on programmi tingimused täitnud äh, ja oli näha positiivseid äh, samme valitsussektori eelarve puudujäägi vähendamise suunas. kuid on, kuid sellegipoolest majandus langeb äh, ja peale selle on ka äh, tööpuudus nüüd äh, tõusnud kaheteistkümnelt protsendilt kaheksateistkümnele protsendile. nii et sotsiaalpoliitiliselt ei ole meil enam see programm vastuvõetav. kuidas teie sellesse suhtute. siis olime me veel väga erineval arvamusel ka selles osas, kas meil oleks vaja IMF kaasata. kas te leiate, et on positiivne, et nad on sinna kaasatud või me peaksime leidma sellise programmi, kust IMF jääb välja? suur tänu, härra Feio jah, räägin jälle siin Iirimaa rahandusministrina, siin meil on Portugaliga olnud üsna sarnased kogemused programmidega seotud tingimuste osas. Iirimaale ja Portugali seatud tingimused on üsna sarnased olnud. Te olete samasuguste pealesurumiste all kannatanud nagu meie, aga mõlemal puhul need olid kindlasti vajalikud. nüüd äh, selle programmi kohandamine mulle tundub, et äh, Troika oleks paremini seda programmi võinud esialgu selgitada. tekitati minu meelest äh, sellist mittevajalikku ängi selle programmiga seoses äh, algusfaasis. loodi ju sellel hetkel suhteid Troika liikmetega ja liikmesriikide vahel ja valitsuste ministrite ja troika ametnike vahel ja seal läksid asjad natukene pingeliseks minu meelest. minu meelest äh, Rahvusvaheline Valuutafond äh, on programmide puhul väga oluline faktor, nendel on olnud väga palju kogemust äh, abiprogrammidega, Euroopa Liidul sellist kogemust ei olnud ja nad on olnud vastukaaluks äh, Euroopa Keskpangale nendes valdkondades, kus äh, siis Keskpangal ei ole olnud esper-, ekspertiisi. nii et mulle meeldiks, kui IMF nende programmide juurde jääks. kuid ma loodan, et programmiriigid äh, saavad programmi lõpuks täieliku turule juurdepääsu ja et meil õnnestub üle minna majanduse teistsugusele mudelile kus äh, me ei näe enam sellise stsenaariumi kordumist, kus majanduskasv on tohutult kiire ja samas langus siis sama kiire, äh, kus äh, tõus ja kustumine on väga kiired, vaid et kujunevad välja stabiilsed majandused, mis baseeruvad reaalmajandusel, mis baseeruvad investeeringutel, koolitusse ja haridusse, mille aluseks on ettevõtlikkus ja ettevõtlus, mille aluseks on moodsad tehnoloogiad moodsates tööstustes, mis on järgnevatel sajanditel meie maailma vedajateks ja ma loodan tõesti, et kujuneb järjest rohkem välja selline Euroopa, kus välditakse programme tulevikus, mitte ei üritata neid programme kogu aeg paremaks muuta. suur tänu ja Rahvaparteist saab sõna Gunnar Höckmark, kes, äh, kui te võib-olla ei tea, on äh, parlamendis kohustuses vabastamise instrumendi alal raportöör. suur tänu ja suur tänu teile, härra minister. edukas eesistumine, kuigi me muidugi oleme pettunud selles, et ei suudetud kokkuleppele jõuda eelmisel nädalal kriisilahenduse korra osas, võib-olla on see võimalik veel sellel nädalal. aga eh, mis tark eh, on saavutada kokkulepe selles osas, mida te täiesti õig-, õigesti kirjeldate kui paindlikkuse küsimusena? ei pea olema minu meelest vahet eh, euro ja eurosse mittekuuluvate riikide vahel oluline on see, et kõik saaksid kasutada kõiki ressursse, mis on liikmesriigis enne, kui asi paisub probleemiks laiemas Euroopa laiemas Euroopa mõttes ja ei peaks olema ka vasturääkivust väljapäästmise ja kohustusest vabastamise instrumendi vahel. bail-in kohustusest vabastamise instrument on väga oluline instrument, millel on tulevikus väga selgeid eeliseid, kuid ei tohi unustada ka seda, et on olukordi, kus sellest ei aita või sellest ei piisa või seda ei ole võimalik lihtsalt kasutada, sellepärast et äh, majandus moonutuks siis äh, veelgi enam. ja sellepärast meil peakski olema laiem vahend kasutusel, tagamaks selle, et igal valitsusel oleks võimalus tagada see, et nad suudavad oma majandused ära stabiliseerida. parlamendis minu meelest on see tasakaal leitud. me ei ütle sugugi, et äh, peab valima ühe või teise me üritame tagada selle, et kohustusest vabastamise instrument on võimalik ja kui sellest ei piisa, peab avalik sektor sekkuma. nagu me oleme näinud, mitmel äh, juhul on see olnud probleemi lahendaja, aga loomulikult mitte positiivne lahendaja. me peame seadma konkreetsemad kriteeriumid selle kohta, kuidas see avalikkuse sektori äh, sekkumine välja peaks nägema ja tuleb tagada see, et maksumaksja raha oleks tagatud igas faasis. nii et ma kutsuksin nüüd üles, vaadake, milline on parlamendi äh, välja pakutud lahendus sellele küsimusele, tehke seda veel enne kolmapäeva ja minu küsimus teile, kuivõrd küsimusi esitama peab, kas teete seda, härra minister? ma ei ole teie analüüsiga sugugi mitte lahkarvamusel olen teie argumentidega täiesti nõus eesistuja roll sellistes küsimustes on olla aus vahendaja ja aus vahendaja peab selles konkreetse, sellel konkreetsel juhul äh, liikumisruumi äh, välja joonistama selleks, et äh, oleks võimalik tõesti teinekord kasutada ka riigipoolset väljapäästmist, kui kohustusest vabastamise instrumendist jääb puudu. aga kui me tuleme tagasi algsete põhimõtete juurde, siis me kõik teame, et äh, mida tähendab liiga suur selleks, et põhja lasta. miks kujunesid pangad nii suureks? sellepärast, et kardeti, et äh, sellega tuuakse äh, riigivõlakiri, võlakirjade turg ummikusse ja siis kukuvad riigid kuidas me oleme jõudnud sellisesse olukorda, kuidas jõuda sellisesse olukorda, et selliseid institutsioone enam ei oleks? see on võimalik siis, kui riik lahutatakse äh, pangandussektorist ja see oli see mandaat, mis anti kahekümne viiendal juunil kaks tuhat üksteist. nimelt, et tuleb sellest äh, nõiaringist riigi ja pankade vahel läbi murda. see oli see mandaat, mille aluseks oli siis äh, pangandusliidu loomine. kui me hakkasime selle asjaga nüüd praktiliselt tegelema kui panka on raskustes ja ta tuleb välja päästa, siis selle asemel, et ratsavägi äh, maksumaksja rahaga seda sinna päästma ratsutab, tuleb nüüd pank äh, reformida, tema enda vahendeid kasutades ehk teisisõnu äh, alustagem aktsionäridest, siis äh, võlakirjade hoidjad, siis suurvõlakirjade hoidjad, te teate, milline see hierarhia on, mille osas me üritame kokkuleppele jõuda aga teil on täiesti õigus, võib tulla hetk, kus äh, see kõik äh, võiks äh, majandust kahjustada ja sellest ei piisa olukorra stabiliseerimiseks. ja lisaks sellele selliste riikide probleem, kes on seadnud maksukoorma oma maksumaksjale või finantsinstitutsioonidele ja kellel on praegu üsna suured ressursid, mis on loodud just nimelt selleks, et raskustesse sattunud pankasid aidata ja nemad tahavad äh, sellest paindlikkusest mingisugust kasu, kui äh, probleem peaks uuesti tekkima. ja tegelikult ei ole küsimus selles, et äh, kumb lahendus on parem, vaid asi on selles, et mõnedes kohtades on see probleem teistsuguse kujuline ja kui ei oleks välja aidatud neid panku, oleks olukord olnud märksa halvem nii et üritan teie konkreetsele küsimusele vastata konkreetselt. ma üritan leida kompromisslahendust, äh, kus äh, olukorras, kus äh, kohustusest vabastamise instrumendist enam ei piisa, on võimalik riigil kasutada oma ressursse lisaks sellele instrumendile siis äh, olukorra päästmiseks. ja mulle tundub, et põhimõtteliselt on selles osas kokkuleppele jõutud, kuid küsimus on nüüd detailidest, kui palju, millal, kus ja kui kaua see instrument on kasutataval ja ilmselt kolmapäeva õhtu on üsna pikk õhtu, aga ma olen siiski positiivne. no aga siis te peate meie kokkuleppe ka saama, nii et mida lähemalt te olete meie seisukohtadele, seda öö, äh, olulisem see on. Gunnar, jah Eh, see asi on oluline ja sellepärast annan sulle lisavõimaluse mm, küsimuse esitamiseks, aga aeg on läbi. härra Hökmark, ma tahtsin rõhutada seda, et on oluline, et nõukogu jõuaks ühtsele seisukohale ja oluline on see, et nad jõuaksid sellisele lahendusele, mis võimaldaks ka kompromissi parlamendi ja nõukogu vahel. ja sellepärast me ei tohiks unustada seda, et äh, me peame olema kursis erinevate lahendustega ja sellepärast meie üldine lähenemine peab olema selline, mis tagab äh, üldkokkuleppe võimalikkusega kahe seadusandja vahel. ja sellepärast on oluline see, et te vaataksite meie argumente ka, me ei räägi siin mitte ainult bail-in'ist või bail-out'ist, see ei ole nii. oluline on see, et tekib olukordi ükskõik millises äh, riigis, kus mõned vahendid, mis teoorias võib-olla on väga toredad, äh, Äh, on lahenduseks mõneti, kuid mitte äh, ei lahenda täiesti sellist süsteemset kriisi, millega me seni oleme olnud kimpus. ja ei ole vastutustundlik äh, see, kui me võtame riikidelt ära võimaluse stabiliseerida majandused sellises olukorras ja see peab olema osa meie ühtsest kompromissist. suur tänu! jah, suur tänu ka teile! minu meelest põhimõtteliselt siin ei olegi väga suurt vahet äh, teie seisukoha vahel ja selle seisukoha vahel, milleni mina tahan jõuda. aga detailselt ilmselt, detailides erinevusi on, kuid ma kindlasti kavatsen arvestada teie seisukohtadega. ega ei ole mõtet nõukogus midagi kokku lepet-, leppida, kui see parlamendis äh, hiljem äh, tupikusse jookseb. suur tänu, Anni Podimata järgmisena, palun aitäh, Sharon. ja äkki ma võin siduda seda arutelu pankade äh, maksevõime taastamise ja kriisilahenduse direktiiviga ja rekapitaliseerimisega. minu meelest on äärmiselt oluline, et viimase eesistumise ajal tehti edusamme, aga endiselt on väga palju lahendamata küsimusi. näiteks äh, küsimus, et kuidas oleks võimalik rekapitaliseerimist äh, äh, siduda pankade maksevõime taastamise ja kriisi lahendamise direktiiviga, minu meelest ei ole lahendatud, millistel tingimustel ja millal on võimalik kasutada äh, seda viimast äh, õlekõrt, nagu te oma sissejuhatuses äh, ka mainisite ning teine küsimus, mis on samuti oluline ja mis puudutab äh, eriti teie riiki ja minu riiki ja Hispaaniat ja Küprost ja Portugali ka. tegemist on selle kuulsa otsusega, mis puudutas otsese rekapitaliseerimise äh, tagasiulatavalt äh, läbiviimist. Äh, seda tuleks kasutada ainult teatavatel juhtudel ja kas sellest piisab, kas ei oleks vaja paika panna väga konkreetseid kriteeriume, mida tuleks kohaldada, millistel alustel äh, rahandus- ja majandusministrid siis otsustavad, et selline tagasiulatuv rekapitaliseerimine tuleks läbi viia, et ähm, see käib näiteks ka Iirimaa kohta, kus Iirimaa üritab äh, kuni äh, aastal kaks tuhat kolmteist äh, väljuda ülemäärase eelarve defitsiidi menetlusest. kas sellest kõigest piisab? see kokkulepe ESM-i rakendamise kohta ja võimalus pankasid taaskapitaliseerida, see menetlus käib juba paar kuud, meil oli väike töörühm, mis on mitu korda kokku saanud, on räägitud ka euroalaga tähtaegade paikapanemisest kõik need ettepanekud äh, pandi kokku ja lõplik arutelu toimus äh, eelmisel nädalal juhiste kohta, nii et juhised on nüüd olemas äh, ja ollakse üldiselt nõus, et väga raske oli seda tagasiulatuvat mõju juhistesse sisse jätta, aga see on seal sees ja see tagasiulatav mõju, seda vaadatakse juhtumite kaupa. nii et põhimõttelistes küsimustes on kokku lepitud ja nüüd üksikasjalikud juhised tulevad. aga nagu ka paljude teiste juhtumite puhul, et kui näha seda taotlust esimest korda, siis saab ka selgeks, mis juhtub. ESM me ei ole siiamaani pankade taaskapitaliseerimiseks kasutatud äh, ja järgneva kaheteist kuu jooksul arvatavasti ka veel midagi ei juhtu, alles pärast seda antakse vahendid vabaks. nii et tegemist on menetlusega, mis on edasi läinud, aga vaadates neid asju Iirimaa vaatenurgast ja ka Portugali ja Hispaania suunast, siis äh, asjad on edasi läinud äh, rahuldavalt, äh, aga me katsetame rakendamist. Okay, and finally, uh, äh, for... hästi ja nüüd Rahvapartei nimel Mariann Tyson. aitäh. ma saan oma küsimuse jaotada kaheks. proua Podimata juba esitas ära need küsimused, mida ma soovisin esitada. mina olin ühtse järelevalvemehhanismi raportöör ja tegin tõesti kõik, mis võimalik äh, selleks, et äh, seda äh, teemat edasi arendada, et oleks võimalik panku otseselt rekapitaliseerida. ma tahaksin iirlasi õnnitleda, loomulikult võib öelda, et klaas on pooltühi või pooltäis, mina arvan, et klaas on pooltäis tehti palju tööd, tehti edusamme, võib olla nõus ka koordinaator Gozessiga, et inimesed on rahul alles siis, kui nad näevad käegakatsutavaid tulemusi, aga neid, need ilmnevad alles hiljem. me peame vähemalt selgitama inimestele, mida me oleme teinud selleks, et neid tulemusi üldse kunagi saada. ning ühtse järelevalvemehhanismi raportöörina sooviks küsida, et kas ECOFIN on juba analüüsinud, et millised äh, riigid, kes ei ole euroala liikmed, äh, tahaksid liituda opt-in mehhanismiga ehk vabatahtlikult allutada oma pangad sellele järelevalvemehhanismile. kas teil on äh, mingi arusaam sellest, et millal ECOFIN võiks äh, lõpuks äh, ühel meelele jõuda äh, selles äh, eelnõus, mille üle käis arutelu. ja mis puudutab ühtset konsolideeritud ettevõtte tulumaksu baasi, siis te ju ise mainisite oma ülevaates seda. ma olin selle teema raportöör parlamendis me ei pidanud läbirääkimisi selle üle, kuna tegemist oli ainult äh, parlamendiga konsulteerimisega, aga mind äh, üllatas äh, nüüd see äh, hiljutine arutelu, mis puudutas maksudest kõrvalehiilimist, maksude äh, Äh, maksude vältimist ja üldse ei räägitud äh, konsolideeritud äh, ühtset ettevõtte tulumaksubaasi. see oleks üks võimalik instrument ja ma tahaks küsida, et kui kau-, kaugele on jõudnud nõukogu selle teema käsitlemises? suur tänu Teie olete ühtse järelevalvemehhanismi raportöör, suur tänu teie toetuse eest selles ränkraskes töös, mida me oleme teinud kaasotsustusmenetluses. nagu ma olen aru saanud, nõukogu töötab välja oma ettepanekuid pankaduse, pankade tegevuse lõpetamise kohta ja siis me näeme ka, kas see vabatahtliku liitumise süsteem toimib mis puudutab maksudest kõrvalehoidmist, mitte ükski teine küsimus ei ole valitsenud rahvusvahelisi ja majanduslikke arutelusid viimastel kuudel. me oleme teinud väga palju tööd ära maksudest kõrvalehoidmise osas, hoiuste tagatise direktiiv ja ka pettuste vastases direktiivis ettevõtete tulumaksu küsimuses me teeme OECD-ga koostööd, nemad on tegemas esialgseid ettepanekuid ja kõik on nõus, et tegemist on küsimusega, kus lahendus tuleb leida rahvusvaheliselt ja tuleb teha koostööd, mitte et igaüks nokitseb omaette nüüd ettevõtete ühtne konsolideeritud tulumaksubaas. me oleme Iirimaa eesistumise ajal ka seda arutanud, eriti just maikuus, kuid äh, ettevalmistatav töö ei olnud nii põhjalik, et me oleksime saanud sellega minna kaugemale. nii et ma arvan, et Leedu eesistumisperioodil töötatakse välja dokument, mis saab poliitiliste arutelude aluseks. aga kohe kindlasti jällegi räägin siin iirlasena, et me tõesti ootame, et ka nendes küsimustes tehakse edusamme, sest kõik riigid kaotavad sissetulekuid äh, maksudest eemalehoidmise pärast. ma näen, et äh, härra Strejček on jõudnud kohale. kas te soovite veel sõna võtta või mitte, tundub, et mitte, on väga raske, kui erinevad koosolekud toimuvad paralleelselt. suur tänu, oleme sellega oma arutelu ja arvamuste vahetuse lõpetanud. nagu te nägite, me tõesti arvame, et te olete väga palju tööd ära teinud, me lihtsalt oleksime tahtnud, et nõukogu poolelt oleks veelgi rohkem ära teinud. meil on olnud äh, väga pingelisi läbirääkimisi, aga ka väga õiglasi läbirääkimisi ja tulemused on olnud päris korralikud. me loodame, et meil on võimalik äh, sama kiirelt jätkata ka teie järeltulijatega ja et parlamendi selle ametiperioodi lõpus on meil tõesti ka ette näidalik äh, korralik kogus äh, õigusloomelisi ettepanekuid ja sellega oleme me oma koosoleku sellega lõpp äh,, ammendanud, järgmised koosolekud toimuvad kaheksanda juuli pärastlõunal ja üheksandal juulil terve päeva esmaspäeval, kaheksandal juulil alustame juba neliteist kolmkümmend, selleks et meil oleks piisavalt aega selleks, et Euroopa Keskpanga juhiga pikalt arutelusid pidada. suur tänu, ütleb äh, härra Nuren. kõikidel võimalustel oleme me üritanud lahendada küsimusi, mis on meie ühishuvides, te olete väga hästi juhtinud, me oleme jõudnud äh, tõesti eh, suurt, oleme jõudnud teha edusamme edasi, suur tänu ka kõikidele raportööridele, sest meie arvates me tegime suuri edusamme ja seda kõike poleks olnud võimalik teha ilma nende heade suheteta, mis me üles ehitasime ja ilma selle koostööta, suur tänu, aitäh!